Meine Damen und Herren. Lugupeetud daamid ja härrad. Yes. The old one? Yes. Ah, so let's continue with jätkame siis sõnavõttude nimekirja alusel. Slovakkia parlamendi esindajal on järgmisena sõna has the floor. Uh, thank you, Mr Chairman. ma tänan. mina tahaksin kiita teid aga mul on sõnastuse koha peal mõningaid märkusi. kahekümne teises räägitakse, et Euroopa Liit peaks eh, võtma eh, meetmeid selleks, et veenda eh, Türgit, Saudi Araabiat ja teisi piirkonna tegutsejaid Saudi Araabia, Iraan tegelikult peavad võõraste kätega teineteise vastu sõda Süürias. ja Iraan. minul on probleemid, et Iraani partneriks kutsuda, kui kõneks on võitlus terrorismi vastu, sest aastakümneid on Iraan nüüd finantseerinud terroristlikke rühmitusi, näiteks loonud Hezbollah ja Hezbollah'le tarninud viiskümmend tuhat raketti, äh, samuti Hamasi äh, relvastavad nad ja rahastavad ka, nii et vaevalt, et tegemist on meie partneriga võitluses terrorismi vastu. jah, me võime üritada neid meie leeri saada, aga minul on küll siin kõhklusi. ja nüüd kahekümne viies. Äh, jah, et tunnustatakse Türgi rolli tähtsa partnerina Süüria konflikti lahendamises ja võitluses Daeshi vastu. mina arvan, et Türgi on ka öö, äh, probleemi osa, mitte ainult lahendus ja Türgi tegelikult ju pommitab Daeshi vastu võitlevaid kurde jah, ma tean, kuivõrd raske on koostada teksti nii, et see oleks tasakaalus ja arvestaks äh, kõigi võimalike kõhklustega. aga ma lihtsalt tahtsin omapoolseid kahtlusi väljendada mõningate sõnastuste koha pealt. ja, ma tänan ütleb härra Freund. ma ei taha siin päris nüanssidel peatuda, ehkki huvipakkuv on see, mis äsja Tšehhi kolleeg ütles. E, jah, neutraalse austerlasena e, ka mina jagan neid arvamusi, aga hea on, et e, parlament on võtnud käsitleda seda väga tähtsat teemat juba algusest peale, kui ma äh, alustasin saadikuna, teie olete kauem olnud saadikud, olen ma nõudnud seda, et Euroopa peab tegutsema tugevamalt. mõtlegem Süüria sõja peale äh, selle konflikti lahendamisel tükk aega Euroopa ei olnud kuulda. USA ja Venemaa tegutsevad seal sõjaliselt. meie oma kaaluga viiesaja miljoni elanikkonnaga võinuks ka mm, näidata, me tahame sellel sõjal lõpu teha, aga vähe toimub edasiliikumist. ja proua Mogherinit me täna kuulsime ka, et tulevikus tahetakse jõulisemalt tegutseda. aga ruumis on veel üks suur elevant. võib-olla kahekümne nelja tunni pärast ta haihtub, aga võib-olla tegelikult ka realiseerub, nimelt Donald Trump. tema on vähe ja kui, siis ainult lööksõnades rääkinud maailma poliitikast, aga see, mida me kuulnud oleme tema suust, kindlasti ajab ka kana naha ihule. ja nüüd ma tulen resolutsiooni juurde. ma tahaksin viidata tema viitele tulevikus äh, NATO väed Euroopas hakkavad kasseerima sisse Äh, raha siinoleku eest, see oli üks Trumpi poolne ähvardus. Äh, mind huvitab, kas Donald Trump ja tema poliitika, mida ta tahab ajada, ka kuidagimoodi on miskit moodi leidnud kajastuse teie resolutsioonis millel ei ole mikrofoni. Muchas gracias, presidente. Voy a... suur tänu, esimees, räägin väga lühidalt, raport on minu meelest väga hea. see on väga täielik äh, raport, hästi koostatud, esitasin mõningad lühikesed muudatusettepanekud, aga pean kordama äh, siiski, et üldiselt olen väga rahul. ning leian ka, et on õigus teil, kui te rõhutate et peame keskenduma rohkem kaitseküsimustele. ja lisaks sellele täna hommikul rõhutas ka proua Mogherini sedasama küsimust. aitäh. suur tänu teile. tahaksin lisada mõningad kommentaarid raportile loomulikult äh, on see oluline teema kogu Euroopa Liidule ning see on ka väga ajakohane äh, küsimus selle kohta, kuidas äh, julgeoleku ja kaitse küsimuste pärast oluline. ärgem unustagem, et praegusel hetkel valitseb meie ümber neli sõda Liibüas, Iraagis, Süürias ja meie ja Ukrainas meie ümber on mitmeid läbi kukkunud riike, samuti äh, Iraanil ja Saudi Araabial on palju probleeme ning äh, peale selle on Euroopat tabanud suur pagulaskriis, millele me ei suuda reageerida, meil ei ole mitte mingisuguseid, äh, meil ei ole selliseid institutsioone, millega vastu astuda sellistele ägedatele kriisidele, mille ümbris ümbritsevad praegu Euroopat ning Äh, praeguse ning ajal mõni aeg tagasi oli niimoodi, et äh, loodeti, et, et Euroopa eeskuju aitab demokraatia inimõigused viia ka meie naabrustesse. loodeti, et meie eeskuju on nakkav, kuid selge on see, et see ei ole piisav ja peame tegema äh, rohkem oma kaitsepoliitika jaoks, peame rohkem tegema arengupoliitika jaoks, kõik selleks et see, mis oleks osa, osa meie julgeoleku ja kaitsestrateegiast, ärgem unustagem ühtlasi ka seda, et äh, välispoliitika on seotud meie huvidega, neid on väga palju, need on väga olulised, kuid samas on see seotud ka meie põhimõtete ja meie väärtustega, mida Euroopa Liit soovib esindada ning äh, selle kahe küsimusega seoses äh, on meil vaja absoluutne Eh, täielik eh, kooskõlastus omavahel, täielik üksmeel, et me saaks ühtse välja, välispoliitika, julgepoliitika välja töötada, aitäh. Eh, suure huviga kuulsin seda, mis siin räägiti. jah, meil on vaja ühtset tõhusat tegevust. ma arvan, et äh, probleem on tsiviilpoolega, sõjalise poolega me tuleme toime, kas on ka mingid töörühmad, kes nende äh, teemadega tegeleksid ja tähtis on ka, et kui puudutab asi sõjalist varustust, siis arvestatakse suurte ja väikeste riikidega ning äh, see ei peaks puudutama ainult suuri riike, vaid ka väikseid riike, mida hakatakse tegema sõjalises plaanis. suur tänu ja viimane oli härra Jurek. Dziękuję bardzo. Jeżeli e, martwimy się... Ma tänan. E, kui me täna oleme kõik mures selle pärast, et USA võib-olla järgmistel aastatel, võib-olla mitte kohe jaanuarist peale, aga hiljem ei ole enam nii tugevalt esindatud siin Euroopas, siis me peame suurendama oma panust. NATO raames me saame rohkem ära teha Balti riikide kaitseks näiteks ja äh, kui Balti riigid vajavad meie solidaarsust ja Ukrainale äh, vastuseks, nemad on politseimissiooni taotlenud äh, piirkonda, kus ei tohiks enam mingeid lahinguid toimuda. sedagi võiks toetada. kui sõnadele peaksid järgnema teod, siis tuleks tõesti äh, neid riike toetada, näiteks Poola on üks vähestest riikidest, kes tõesti oma kohustusi on täitnud ja kaks protsenti ähm, oma eelarvest äh, pühendanud kaitsele ja meid kritiseeritakse ja rünnatakse selle pärast. Äh, samas äh, ei ole teistel aadressil mingit kriitikat olnud, kui nemad palju vähem investeerivad kaitsesse. suur tänu selle arutelu eest. jah, terve rida märkusi läks kirja ja ma kasutan neid kompromissettepanekute väljatöötamisel. ma tänan ka rahvusparlamentide esindajaid sõnavõttude eest ja relvatööstus, kui ma selle peale mõtlen, et milline usaldamatus Prantsusmaa ja Saksamaa vahel siin mõnedes aspektides valitseb, siis on loomulikult mõistetav, kuivõrd keeruline kõik on, aga ma arvan, et see, need on head mõtted ja meie siin parlamendis peame ka viitama sünergia võimalustele ja võib-olla mingi uuring tuleks selle kohta korraldada, et vaadata, kus seda sünergiat annab taotleda koostöö süvendamise kaudu ja e, selle asemel, et raisata maksumaksja raha e, ja, ja kasu ei ole midagi sellest meie kaitsevõime tugevdamisele. see on kõik õige, aga kuidas seda teha? jah, Saksamaal alati ma küsin, et kas te olete näiteks Bundeswehri sõdureid Süüriasse äh, saatma valmis, kui te ütlete mulle, et tuleb Süürias olla aktiivsemad ja äh, sama lugu, kas Austria on valmis äh, oma vägesid Alepposse näiteks saatma, võitlema jah, selline oleks siis tagajärg, me peame jah, kui me teoritiseerime selle üle, siis nägema mida see kaasa toob ning kuidas tõesti operatiivsemalt tegutseda, kui tegevusaeg kätte jõuab. pärast seda, kui parlamendid on asja läbi arutanud. ma tänan südamest kõiki, ma rohkem eh, ei tahagi seal enam peatuda, sest eh, juba ootab meie külaline seal ukse taga nii et panen punkti. Ich darf Sie zum nächsten Punkt. nii, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on külas Ameerika suursaadik, USA suursaadik Euroopa Liidu juures, meie sõber Gardner. ja kes kindlasti on sama ärev ja ootab tänase päeva tulemusi, nagu me kõik. ja kindlasti on tal ka midagi Euroopa Liidu ja USA suhete kohta öelda. loodetavasti me jääme nende tavapäraste suhete juurde meie vahel. ega mingeid hirmsaid perspektiive pea kogema. aga ma arvan, et me oleme õppinud suhetest ja mis puudutab kaubanduspoliitikat ja sealseid arenguid, siis meie oleme siin Euroopas öö, äh, mõistnud, et sellise otsuste langetamise protsess ja meetod nagu SETA puhul öö, äh, kohaldus on midagi, mis meil peaks kogu aeg silme ees olema, nii et tähtis on, et meil oleks selline protsess, mis tooks tulemusi ja mitte äh, ei väljendaks populistlikke seisi, kohti, sest üks nõrkusi Euroopa Liidus on see, et me igaüks vaatame oma mätta otsast, aga mitte ei vaata asju tervikuna ülevalt poolt. ja Z-ga paraku oli see väga äh, äratav kogemus. nii ei tohi edasi tulevikus talitada, sest vastasel korral mitte keegi ei hakka meiega mingeid lepinguid enam sõlmama. selle maailma suured kaubandusplokid Äh, hakkavad vältima Euroopa Liitu, ütlevad, et nendega ei ole võimalik kokku midagi leppida. ja see on ju samas vastuolus äh, liikmesriikide huvidega ja üsna, üsna tugevas vastuolus. Äh, teie ekstsellents, teil on nüüd sõna. Well, no predictions of jaa, tänase osas ma ette ennustama midagi ei hakka. kuid sõltuvalt sellest, mis täna saama hakkab, siis see võib jääda siin minu viimaseks etteastaks äh, siin komisjonis ja seetõttu ma tahaksin omalt poolt alustada isiklike märkustega äh, kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, mina kui Ameerika Ühendriikide suursaadik Euroopa Liidus, ma ei ole seda tööd teinud mitte ainult tööna, see on olnud ka minu kirg, ma ärkan igal hommikul üles uskudes sellesse, mida ma teen kui äh, ma omal ajal kolmeteistkümneaastasele pojale äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal ajal ütlesin, et äh, mind on määratud Euroopa Liidu juures Ameerika Ühendriikide suursaadikuks, siis ta vaatas mulle uskumatu näoga otsa ja küsis, et sind kas tõesti sind? ja see tõesti andis mulle suure tõuke ja ma mõtlesin selle vestluse peale äh, ja selle küsimuse peale veel kuid pärast seda vestluselt, vestlust, miks mina? Äh, võib-olla sellepärast, et te teate, et ma olen tegelikult ka Euroopa juurtega, mu ema on itaallane, minu äh, naine on hispaanlanna ja minu äh, lapsed kasvavad üles Londonis ja ma olen üle kahekümne aasta Euroopas elanud ja ma olen oma karjääriga siin alustanud, nagu paljud teist teavad. ja seetõttu ma usun Euroopa Liitu, ma olen seda viimase kahekümne viie aasta jooksul teinud ja kolmandaks vastuseks, miks mina küsimusele või tahtnud öelda, et ma äh, usun siiralt sellesse, et Euroopa Liit ja USA saavad käsikäes teha midagi head ära äh, selle maailma hüvanguks ja ma ei räägi siin kui diplomaat, see on reaalsus, see on reaalsus, mida mina igapäevaselt läbi elan. ma usun ka selle institutsiooni olulisusesse siin ja teie äh, võimalus panustada konstruktiivselt Euroopa Liidu projekti edasiarendamisse ja ma Äh, olen äh, oma mandaadi ajal kohtunud Euroopa Parlamendi praktiliselt äh, iga fraktsiooni esindajaga viimase kahe poole aasta jooksul ja järgmisel kuul lähen ma juba seitsmendat korda Strasbourgi, ma võtan oma pere ka kaasa, ma viin oma lapsed pealtvaatajate rõdule täiskogu saali, et nad näeksid ka, kuidas töö seal toimub ja seetõttu on mul väga hea meel siin komisjonis kõnelda Ameerika Ühendriikide jaoks nii olulisel sel päeval. niisiis, suur aitäh, Helma, selle küllakutse eest, suur aitäh ka sinupoolse sõpruse eest, mida sa oled üles näidanud minu ja ka Ameerika Ühendriikide suunal. on väga vähe poliitikuid Euroopa Liidus, kes nii hästi teavad ja tunnevad USA-d Äh, kui sina äh, ja tänase valimispäeva olulisus on tõesti väga suur, võttes arvesse, kui suured väljakutsed Euroopa Liidu ja USA ees on, Venemaa agressioon, pagulaskriis, äh, Euroopa lõunapoolne naabruskond, mis kõik eeldavad üleatlandilist ühist lähenemist ja Euroopa peab olema tugev ja jõuline sõlt-, ja see on oluline sõltumata sellest, kes Valges Majas tegutseb. Konrad Adenauer on öelnud, et äh, Euroopa ühtsus on olnud mõnede unistus, aga see on saanud reaalsuseks paljudele ja tänaseks on see kõikide jaoks vajalik. ja see unistus on endiselt elus, vaatamata kõikidele nendele väljakutsetele, mis meie ees on ja Äh, igapäevaselt ma ütlen, et Ameerika Ühendriigid ja äh, Euroopa Liit on omavahelised partnerid äh, maailmas. pärast Brexiti hääletust sain ma väga palju telefonikõnesid komisjonist ja mujalt, kus mind kutsuti üles väljendama Eh, usaldust eh, ühtse Euroopa tuleviku suhtes eh, oma töös ja minul tekitas küsimuse see, et miks Euroopa juhid seda ise ei tee, selle asemel, et maailma hukku kuulutada ja ette ennustada et ja äh, avalikkusele pakuvad huvid kaitseküsimused, terrorism, kontrollimatu migratsioon. avalikkusel on aga selle taustal vaja positiivset visiooni sellest, milleks Euroopa Liit on loodud ja tegelikult äh, on seda üsna lihtne edastada. Ähm, John Kerry on äh, rääkinud sellest ka siin Brüsselis, president Obama on Hannoveris selle aasta aprillis seda ka öelnud, kui Euroopa Äh, on tulevikus ka selline kaitsepositsioonil, siis ta ei kasuta ära üleilmse maailma võimalusi, ta ei kasuta ära äh, suurandmete võimalusi ja vabakaubandusvõimalusi, ta keskendub ainult riskidele ja selline Euroopa saab olema USA jaoks ka keeruline partner. kui Euroopa Liit iseennast ei usalda, oma tulevikku ei usalda ja kui ta oma väärtuste põhiselt muutub haavatavamaks nendes suhtes, kes tahavad õõnestada meie äh, äh vabaturumudelit äh,, siis me peame ütlema, et Euroopa äh, on äh, Washingtoni prioriteetide hulgas väga kõrgel kohal ähm, ja seda juba pika aja jooksul ja vaatamata sellele, mida äh, Ühendkuningriigi kohus otsustas Brexiti küsimuses, siis me peame austama brittide tahet ja Äh, loomulikult me peame meeles pidama, et on teisi küsimusi ka, Venemaa suunalised sanktsioonid, kliimaküsimused, majanduspoliitika ja nii edasi ja meile valmistab muret äh, see, et me ei suuda enam äh, tegutseda piisavalt ühtselt ja kui me mõtleme sellele, mida John Monet ütles kriiside kohta, siis me peame samas mõistma ka, et Euroopa peab saama aru, et ühiselt on võimalik paremini tegutseda Äh, Brexiti protsess peab olema võimalikult äh, kiire ja tõhus ja me loodame, et äh, tulevased suhted Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel on nii koostööaldid ja head kui võimalik, sest et korrapäratu Brexit tooks kahju kaasa meile kõigile, kaasa arvatud USA välispoliitikale ja ärihuvidele üks ähm, äh, peamistest väljakutsetest Euroopas ees äh, Atlandi-ülestes suhetes on just äh, Venemaa ähm, teod, mis on olnud agressiivsed, seal on inimõigusorganisatsioonid kinni pandud, hirmu atmosfääri on seal edendatud, opositsiooni esindajaid mõrvatakse, õõnestatakse Euroopa sõjajärgset stabiilsust ja õigusriiklust, millele Euroopa Liit rajaneb ja mina soovitan äsja ilmunud raportit, mille väljastas kaasas äh, Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse ja see on veebis ka kättesaadav Understanding Russian Influence in äh, Central and Eastern Europe. Äh, see on väga olulise tähtsusega dokument siin saalis kõigi jaoks Ukraina on siin väga olulisel kohal ja Äh, siin räägiti sellest, kuidas on tehtud pingutusi selle nimel, et lõpetada see okupatsioon seal, Vene-poolsete jõudude okupatsioon siis. Äh, siin räägitakse sellest, mida Putin teeb. meie äh, tahame, et Ukraina küsimus saaks eduka lahenduse ja me kiidame selle parlamendi pidevat toetust Ukrainale ja surve avaldamist Venemaa suunas, sellepärast et kui Ukraina küsimuses läbi kukutakse, siis kukub läbi ka Euroopa ja Euroopa Liit kui Euroopa ei suuda kaitsta demokraatiat, territoriaalset ühtekuuluvust, puutumatust ja inimõigusi, siis ehm, mida Euroopa üldse esindab, kuidas on võimalik Euroopa siseselt neid väärtusi kaitsta, kui me seda väljaspool ei suuda? ei tohiks äh, osaliselt kaotada sanktsioone, äh, sanktsioonid peaksid jääma kehtima senikauaks, kuni Minski protsessi all paika pandud kohustused Venemaa poolt on täidetud ja äh, Äh, tundub ka, et Venemaa-suunaline tegevus tahab õõnestada Euroopa ühtsust ja ka Atlandi-ülest äh, ühtsust äh, ka NATO suunal, lisaks Euroopa Liidu suunale. ja Venemaa viib selle nimel läbi valeinfokampaaniaid, püütakse mõjutada poliitilisi arutelusid poliitiliste parteide ja vabaühenduste kaudu ja Venemaa kontrollib ka olulisi rahalisi vahendeid selle läbiviimiseks. meie Äh, oleme äh, Nord Stream äh, kaks torujuhtme vastu, mis peaks Läänemerest kulgnema ja see jätaks Ukraina ilma kahest miljardist dollarist transiiditasudest, see viib Äh, samadele ähm, klientidele sama toodet äh, gaasi siis ja see ei too kaasa äh, varustusallikate äh, mitmekesistamisele ja ma loodan, et teie siin ka avaldate omapoolset survet selle küsimuse äh, lahendamisele, te olete juba väga palju ära teinud, Euroopa Komisjoni hiljutine otsus oli halb otsus, see parlament siin on mänginud aga kriitilist rolli selleks, et äh, pidevalt survet avaldada sellel suunal ja tagada see, et Euroopa äh, tarneallikad oleksid äh, mitmekesised. ISIL-i vastane võitlus ja Süüria teema on meie prioriteetide hulgas ka, me peame tegelema Ira Iraagi ja Süüria küsimusega, sest et seal on väga suur humanitaarkatastroof käimas, suurim pärast teist maailmasõda ja see on ka terroristide kasvulavaks. Süüria režiimi poolt ja Venemaa poolt toime pandud teod seal on äh, hukkamõistmist väärivad ja ähm, äh, äh, äh, me ei ole aga äh, Süüria ähm, rahvast ähm, äh, hüljanud, me tahame endiselt rahu seal tagada ja me teeme kõike selleks, et toetada Süüria äh, toetusrühma, selleks, et oleks võimalik edasi liikuda. meie püüdlused leevendada Süüria rahva mm, kannatusi äh, hõlmavad äh, diplomaatilisi, rahalisi ja ka humanitaaralaseid püüdlusi. sõda Süürias on väga prioriteetne teema, sellepärast et me peame vähendama muuhulgas ka nende inimeste arvu, kes peavad oma kodudest pagema maailma ja see kõik tõstatab väga keerulisi küsimusi Euroopa Liidu jaoks, äh, rahvuslik identiteet, äh, Türgi, Lääne-Balkani küsimus, kuidas suhtuda nendesse äh, võitlejatesse, kes sõjatandrilt tagasi oma koduriikidesse naasevad. see parlament siin on olnud väga aktiivne äh, selles valdkonnas tegutsema ja äh, on pakkunud lahendusi sellele kriisile. meie viimaste aastate edulugusid on võimaldanud äh, edasi liikudes laste huvide kaitsel ja lisaks sellele me oleme ka Pariisi leppe äh, äh, sõlmimiseks teinud väga palju tööd ja nüüd Euroopa Liit on viimasel kuul teinud väga palju selleks, et see ellu rakenduks, selle ellu rakendamine äh, eeldab tugevat Atlandi-ülest juhitööd, see on väga oluline, mida teha. nüüd TTIP, me tahame läbirääkimisi pidada selleks, et jõuda ambitsioonika TTIP leppeni ja te mainisite seda ka, isegi kui Euroopa Liit peab tegemist tegema keerulise oluliste küsimustega, kuidas jaotada pädevusi liikmesriikidega ja Euroopa Liidu tasandiga äh, keerukate mitmepoolsete lepingute valdkonnas, aga ma arvan, et me siiski suudame lõppkokkuleppeni jõuda. kui vaadata oma ametiaja peale tagasi, siis ma tunnen, et ma olen saavutanud suuri edusamme äh, andmekaitse valdkonnas, me oleme privacy shield'i paika pannud ja me oleme läbirääkimised viinud lõpuni andmekaitse ja eraelu, eraelu andmete kaitse leppe küsimuses me oleme teinud palju ka koostöö tagamiseks Ameerika poole ja Euroopa poole ja riiklike asutuste koostöö valdkonnas. president Obama on kirjutanud alla eh, selle aasta veebruari, eh, on kirjutanud alla olulisele seadusele selles valdkonnas ja eh, meie oleme tahtnud seda, et Eh, see, need õigused, mis kehtivad Ameerika kodanikele, laieneksid ka Euroopa kodanikele, meie oleme nüüd läbirääkimised lõpule viinud ja sellel parlamendil siin on võimalus see lepe nüüd ratifitseerida ja seda juba mõne nädala jooksul ja ma siiralt loodan, et te seda ka teete. võttes arvesse kõiki neid küsimusi, siis tegelikult taandub kõik asjad, taanduvad kõik asjad ühele. Atlandi-ülene partnerlus on väga olulise tähtsusega selleks, et tagada üleilmne stabiilsus, julgeolek ja õitseng ja eh, seda mitte ainult viimase seitsmekümne aasta jooksul, vaid ka tulevikus aastatel, mis meid ootavad. ja ma usun, et võitlus populismi ja demagoogia vastu saavad olema üheks suuremaks väljakutseks, mis meid ootab. suur aitäh, ma ootan pikisilmi teie küsimusi, aga lisaks sellele ka võib-olla arutelu, mis meil olema saab, aitäh! Our head of delegation meie delegatsiooni juht härra Alistair on sõna palunud. no, Mr Milan Mon. ei, siiski härra Milan Mon, palun. suur tänu teile, esimees. ma pean, tahaksin ühte mõtet välja öelda ja kaks küsimust esitada. kõigepealt olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite, et ehk siis, et relas-, et meie kõige olulisemad suhted on tõesti Ameerika Ühendriikidega ning loodan, et see, mis täna ja õhtul USA-s toimub, ei vähenda nende suhete tähtsust, mille aluseks on ühised huvid, väärtused ja ka ajalugu. küsimused? olen kindel, et te tähelepanelikult olete jälginud seda, mis toimus Euroopa institutsioonides seoses eh, Kanada vabakaubanduslepinguga seoses ning eh, ja see, eh, mis toimus, eh, see, mis eh, toimus, mis pani muretsema belglasi, valloone, aga tegelikult kõiki eurooplasi, see, mis puudutab siis see, mis toimub just arbitraaži vahekohtutega ja see tekitab probleeme ka seoses TTIP-ga nüüd Venemaa. Venemaa on äh, ÜRO Julgeolekunõukogu äh, liige, need on, ta on ühtlasi äh, väga suur, oluline riik, kuid nende käitumine jätab viimasel ajal väga soovida terrorismi küsimustes Süüria tegevuse tõttu. kuidas on teie meelest võimalik prognoosida Venemaa ja USA tulevasi suhteid? ja kas, eh, mis on muutunud sellest ajast peale, kui proua Clinton oli välisminister? Thank you, chair, thank you, ambassador. suur aitäh, äh, härra esimees, suur aitäh, suursaadik, suur aitäh selle ausa sissejuhatuse eest, ütleb proua Piiri. kui te rääkisite nendest äh, meid ees ootavatest väljakutsetest ja te rääkisite võitlusest populismi ja demagoogia vastu, siis ma siiralt loodan, et täna õhk õhtul me võidame esimese faasi sellest võist-, võitlusest ja väljakutsest, kui need USA valimised läbi saavad mõned inimesed räägivad, kui rääkida välispoliitikast, siis et tegelikult ei mängi olulist rolli see, kumb kandidaat võidab. kas te võiksite rääkida natuke lähemalt sellest, milline on teie nägemus, milline saab olema välispoliitika, kui võidab emb-kumb kandidaat, aitäh? Thank you well uh,, thank you very much, Mr Ambassador. suur aitäh äh,, austatud suursaarik. mul on väga hea meel selle üle, et te peate ennast Euroopa saadikuks ja äh, Te äh, ütlesite vägagi õigesti seda, millega Euroopa praegu rind pistma peab. Teie jaoks on väga olulise päevaga täna tegemist ja mina tahaksin teada äh,, seda, et eh, miks on väga vähe räägitud Atlandi-üleste suhete kohta selle kampaania raames, eh, mida Euroopalt oodatakse, mida tulevikus Euroopal näha tahetakse, ma tahaksin teada, mida teie arvate, miks see nii on olnud, te olete teiseks rääkinud ka TTIP-st, me oleme CETA nüüd eh, sõlminud, läbirääkimised on läbi saanud, need on olnud keerulised, aga mida teie sellest kõigest arvate? mida teie arvate, kas Euroopa on ZK-ga hästi toime tulnud ja kolmandaks tahaksin teada järgnevat. täna hommikul oli meil väga pikk äh, arutelu proua Mogheriniga mm, teemal äh, globaalne strateegia ja tema on selgesõnaliselt tahtnud integreeritumat koostööd äh, relvajõudude vahel, nagu te teate. meil on Euroopas NATO-ga väga hea koostöö, me tahame, et see niimoodi jääks ka tulevikus, aga äh, me toetame ka tõelise Euroopa kaitsestrateegia ülesehitamist, Euroopa äh, jõudude loomist. ehk siis äh, me saaksime paremini teha üle, Euroopas koostööd ja kui me ressursid kokku toome, siis see aitaks meil väljundit suurendada. mida teie sellisest Euroopa kaitsestrateegiast arvate, aitäh! kolleeg Hadži Georgi, palun suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh, lugupeetud suursaadik, kõigepealt ma tahaksin teid õnnitleda, sellepärast et te olete äh, täna siin oma parima esitlusega välja tulnud äh, siin komisjonis äh,. teiseks, te äh, räägite palju populismist ja mm, ma äh, tahaksin korrata seda, mida ähm, proua Piiri juba ütles härra Trump äh, on äh, kõikides oma kõnele, kõnedes kasutanud populismi ja tegelikult on see mind üllatanud, sellepärast et tegemist on ju suure riigiga ja samal ajal äh, üks kandidaatidest on oma sõnavõtud üles ehitanud populismile. ja mina leian, et see näitab, et seal riigis ei ole mingit haridust ja mõelge ainult, härra Trumpist võib täna saada USA president. nii, ja edasi. Te rääkisite USA ja Euroopa Liidu vahelisest koostööst, te ütlesite, et see on elulise tähtsusega, aga mina tahaksin teada, et eh, kas te ei leia, tegelikult eh, eh, Suurbritannia eesotsas Tony Blairiga ja teie olete vastutav tegelikult Lähis-Ida probleemide eest. Teie ju eh, tungisite sisse sinna, nüüd viissada tuhat inimest on hukkunud. mida te sellest kõigest arvate? eriti kui me nüüd kaalume välispoliitika ülevaatamist ja lõpetuseks, kas teie näete mingisugust progressi Küprose küsimuse lahendamises, kas te hoiate silma peal sellel teemal, sellepärast et praegu äh, Šveitsis toimuvad selleteemalised arutelud? austatud kolleeg äh,, äh, kui vaadata eh, seda, kes eh, on Saksamaal olnud kantslerikandidaadid ja vaadata ka Kreeka olukorda, siis ma arvan, et selliste tippkandidaatide eh, põhjal ei saa teha laiapõhjalisi järeldusi riikide mm, haridussüsteemi kohta. järgmine kõneleja, palun, härra Puhner. suur aitäh, ma tahaksin küsida, miks te ühelt poolt ütlete, et Ukraina on oluline meie julgeoleku kontekstis äh, ja äh, ühtsuse küsimuses Euroopas. Äh, jah, ma olen sellega nõus, aga miks siis samal ajal mm, on olukord selline, et me oleme tegelikult või nemad on seal tegelikult väga vähe relvastatud, võttes arvesse, kellega nad rinda peavad pistma Venemaaga, kellel on väga hea varustuse tase ja ähm, järgnev aspekt, jah, kaubanduse kontekstis ma olen teiega nõus, kui me räägime suhetest, kuid äh, miks peab see lepe äh, minema nii sügavale meie demokraatlikesse struktuuridesse ja õiguslikesse struktuuridesse, ma arvan, et sellised asjad me peaksime tegelikult eraldiseisvana hoidma, aitäh. Excellence. Euh, suur tänu teile suur tänu teie sõnavõtu eest, mulle meeldib, kui avameelselt räägitakse, vähemalt on asjad selged, saan inimesest teada, et esimees Brock on hea ehm, teener Ameerika Ühendriikidele, arvasin, et ta on ka Euroopa Liidu teener. aga igatahes selge on see, et ta on ka USA lakei. tahaksin teid lohutada Vene propaganda osas teda, tal pole siin suurt mõju, uskuge mind, Euroopa Parlament ku-, kuulab ainult teie propagandat, Vene omaga mitte, ärge kartke, Vene propagandal pole ruumi Euroopa Parlamendis. ja tahaksin äh, tahaksin teie käest teile esitada mõne äh, küsimuse äh, selle kohta äh, kas Iraaki ründas Venemaa, kas Liibüas ründas Venemaa, kas Süürias ründas Venemaa, kas eh, Ameerika Ühendriikide õigusrikkumised on venelaste poolt tehtud Ukrainas, samamoodi kas eh, on nüüd eh, Ukrainas nüüd rohkem demokraatiat kui varem, Šakašvili ütleb, et on asi veel halvem Teie räägite palju Vene propagandast, ärge muretsege, Euroopa Parlamendis seda pole ja ta pole ka Euroopas olemas ega ka institutsioonides, mis valitsevad praegu oopad äh, ning äh, see populism on rahvaste hääl, kes kannatavad. tõde tuleb alati poliitikasse tagasi, teate seda äh, tõsiselt, sest Trump on äh, sotsioloogiline reaalsus, äh, sest inimesed kannatavad. Te ei saa teda lihtsalt ära kaotada, te ei tea, äh, te ei saa ära kaotada seda olukorda, mis tegelikult Trumpi toetab. suur tänu. suur tänu, te näete, millised eelised on liberaalselt demokraatialt, teiegi saate vabalt siin rääkida. ja nüüd on sõna kolleeg Tänakil. Uh, suur tänu, esimees suur, äh, südamest tere tulemast teile, härra suursaadik, äh, ma südamest soovin, et te olete veel kaua aega veel suursaadik, mitte ainult sellepärast, et te olete suurepärane saadik ja Euroopa Parlamendi sõber ja oleks tõesti ka üks paljudest põhjustest, miks oleks see ka ähm, katastroof, kui nad võidaks, oleks jube, kui vaba maailma juhiks Putini sõber ja äh, räägin siin isiklikult, mina arvan, et äh, see, et äh, inimene nagu Trump on saanud nii lähedale võimule, näitab, et me oleme faktijärgses perioodis, oleme tõejärgses perioodis. mina toetasin seda, et Suurbritannia jääks Euroopa Liitu ning mina kui kaaseurooplane olen äärmiselt kurb, nagu teiegi selle üle, et Suurbritannia peab lahkuma, kuid ma loodan, et Suurbrit-, et USA äh, teeb lobitööd äh, äh, äh, oma suurima, oma suurima liitlase juures maailmas, et me jääks võimalikult lähedaseks Euroopa Liiduga, teie mõju oleks siin väga suur, et peaksite sellistele tüübile nagu Liam Fox ütlema, et, et et see lähedus Euroopa Liiduga on nii teile kui Suurbritanniale kõige olulisem. tahaksin küsida, mis mismoodi, eh, mis muutuks, kui eh, proua Clinton saaks presidendiks, kas ta jõulisemalt nõuaks sekkumist kui president Obama. ma saan aru, et ta on olnud väga hea eh, president paljudes mm, valdkondades, kuid ma saan aru, et ta väga oli mures äh, võimalike tulemuste pärast, äh, pärast seda, mis oli toimunud pärast Afganistani ja Iraagi sekkumist. Äh, aga samas näeme nüüd, kuidas tuhanded inimesed hukkuvad Vene pommide all Aleppos. loodetavasti president Clinton oleks valmis ka <laughs> tegutsema julgeolekunõukogus, et sellised inimsusevastased kuriteod näiteks ÜRO abikonvoide pommitamist, mis karistamatult toimuvad seoses ÜRO sõjajärgsete struktuuridega. kas on mingisugust lootust, et Clintoni administratsioon, võttes arvesse tema suuri kogemusi välisministriga, ministrina mm, oleks võimalik näha, et eh, kuidagi kui, et, et tema tegevus aitaks autoritaarsetel režiimidel nagu Hiina ja Venemaa sa, ei saaks, et nad ei saaks selliseid jõledusi tulevikus läbi viia, aitäh. suur tänu, lugupeetud suursaadik, väga meeldiv on teiega vestelda siin, nagu öeldi, et Eh, kuidas härra Brock, et, et eh, demokraatia peaks eh, sa, tähendab seda, et me kõik saame sõna võtta, alguses teie sõnavõtt mulle meeldis, sest aga hiljem oli see väga haletsusväärne, sest te rääkisite väga agressiivselt, te rääkisite agressiivsest Venemaalt ja mina võiksin rääkida väga agressiivsetest Ameerika Ühendriikidest, te tegutsete igal pool üle maailma, Lõuna-Aasias, Kagu-Aasias Teie merevägi on kõikjal maailmas, võiksime rääkima Venemaa sekkumisest ja ka teiepoolsetest sekkudest, sest Ladina-Ameerikas eh, on väga palju võimalik rääkida teie sekkumistest, sellest on ajalooliselt eh, tõendid ja osalenud olete liialt paljudes eh, riigipööretes. õnnetuseks olen ma sellest väga teadlik, mis toimus Iraagis. valetasite ja viisite meid kohutavasse sõtta, ja mis on Iraagis toimunud, sest teie isegi mõrvasite ajakirjanikke ja Liibüa, kui tore demokraatia seal on ja nüüd Aleppo. tahaksin eh, teada, millised elusammud olete teinud Daeshi vastu aasta jooksul. ainult ühe mõned sentimeetrid olete saanud eh, maad juurde, jah, loomulikult te kardate sest äh, te ei ole enam äh, ainuvõim maailmas, teile meeldib, äh, et Euroopa oleks tülis oma naabritega, kuid palju on neid, kes soovivad rahu, kes soovivad heanaaberlikkust ja kes soovivad sellist Euroopat, mida teie ei juhiks. vähendage agressiivset, mitte ainult üks pole propagandaga tegelev riik, vaid ka teie tegelete sellega proua Komes. Welcome, welcome.. suur tänu, ütleb proua Komes, sooviksin teid tänada, praegu on väga eriline hetk. ameeriklased lähevad äh, valima äh, ja üks kandidaatidest ei ole oma tuludeklaratsiooni esitanud ja see toob mind selle juurde, mis minu meelest äh, toob mind selle juurde et popul-, populistid, et ei toetataks polist-, populiste, nagu siin Euroopaski neid on, keda, kelle on kinni maksnud Putin. kas proua Clinton aga saab täita neid lubadusi, mis äh, ta on äh, lubanud, näiteks äh, lubadused, mis on seotud seoses sellega, et ta soovis Sandersi toetajaid enda poole saada, näiteks võidelda äh, Äh, maksuparadiiside vastu. kas äh, see võiks olla tema tulevane tegevus? see on väga oluline tegevus tulevikus Well, lots of questions and I know the minister is here, which you're all eager to hear from. väga palju küsimusi, millele tahate vastust saata, väga palju oli küsimusi populismi kohta, see on siin eh, peatähtis teema jah, me võime tõesti tõrjuda seda eh, hüsteeriat ja vägivaldset kõnepruuki. Eh, keegi rääkis siin tõejärgsest massilisest sõnakasutusest ja Ühendkuningriigi äh, ülemkohtu otsuse järgselt vaatasin, mida kirjutati siis Brexiti kohta ajalehtedes seal ja seal šokeerisid mind äh, pealkirjad näiteks nagu rahvavaenlased seda kohtunike kohta. me teame, et Prantsuse revolutsioonis seda kasutati, seda kasutas Lenin või natsid, aga seda nüüd Suurbritannias, mis on demokraatia ja sallivuse ja terve mõistuse kants, midagi on toimunud. ja miks ma seda ütlen, me peame mõistma mõlemal pool Atlandi ookeani, mis toimub meie poliitikas ja asjad tuleb õigetele alusele seada, kõigepealt analüüsida õigesti ja teha sellest õiged järeldused ja ma arvan, et argumentatsioon peab muutuma, me peame viha eh, juurteni jõudma ja kõik, mida me teeme, omab mõju. Bernie Sanders tahtis rohkem õiglust näha, seda kaubandusläbirääkimistel meie vahel, samuti õiglust, kui tegemist on hargmaiste firmade puhul maksudest kõrvalehiilimisega, OECD SKT teeb siin head tööd ja samuti kaubanduse kaitsemehhanismide vallas oleme häid, head tööd teinud ja me teame, et seni asjad ei ole, ei toimi korralikult kummalgi pool Atlandi ookeani ja inimesed on pettunud ja illusioonid kaotanud vaba kaubandusse globaliseerunud maailma vastu. no ja sealt tulevad kõik need Donald Trumpi pooldajad loomulikult seda äh, väitlust me jälgisime ka tähelepanelikult, seda, mis toimus Valloonias, jälgisime tähelepanelikult, ma arvan, siin on tegemist rohkem Belgia sisepoliitikaga kui lepingu endaga. ma lugesin läbi kõik need avaldused, mis tehti selle lepingu teksti kohta ja, ja väga palju, äh, mis nendes deklaratsioonides kõlas, ei olnud suurt pistmist lepingu endaga, vaid pigem väljendati muret, mis on reaalne. aga seda muret ei oleks üldse tohtinud lasta tekkida. nüüd ISTS, riigi ja investori vahelised mm, kohtuasjad, vaidlused, mm, ka TTIP-i puhul eh, Hillary Clintoni administratsioon hakkab sellega tegelema, kuidas on raske öelda praegu veel aga me teame, e, et Euroopas on praegu tugev vastuseis sellise vahekohtusätetele sellistes lepingutes. Venemaa tulevik. ma olen elanud Venemaal, ma olen elanud ka Nõukogude Liidus e, veel enne Gorbatšovi aega ja ma nägin, milline elu seal oli, totalitaarne riik ja ma kardan, et me nüüd naaseme sellesse perioodi, kus vabaühendused, kes toetavad inimõigusi, purustatakse, kus rahulolematus äh, satub surve alla ja jälle tekib stagnatsioon nagu Gorbatšovi eelsel ajastul. kui nüüd keegi ütleb, et mingi võrdsus on demokraatliku süsteemi vahel, kus meie elame ja selle kaduva äh, inimõiguste vahel Venemaal, siis võrdusmärki ma absoluutselt mm, väidan, et siin ei ole mingit võrdusmärki, ma äh, ka äh, tahan öelda, et äh, olen selle vastu, kui väidetakse, et Venemaal ei ole mõju Euroopa Liidu poliitilistele parteidele ega sellele kojale siin. me teame, et tegelikkus on vastupidi. ja see on suur väljakutse meile meil on vaja palju rohkem ära teha koos sõpradena, keda ma siin näen. meil on vaja päevavalgele tuua see, mis toimub. osa on juba avalikuks saanud nagu Front Nationali puhul, aga väga palju on veel avalikkuse silme eest varjul ja tuleb sellega tegeleda, et see päevavalgele tirida. ma ei ütle, kes võidab, aga valispoliitikas asjad väga muutuvad see on täiesti objektiivne hinnang, on väga palju asju, mida Donald Trump on öelnud, ta ette võtab. võib-olla ta ei suuda seda teha, eh, sest meil on põhiseadus ja kongress ja meil on meie eh, seadused, aga mõtleme piinamine või see müür Mehhikoga või maksud impordile Mehhikost või Hiinast või see, mis ta ütles eh, massirelvade, massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta, ütles, et täiesti seaduspärane, et mõnedel riikidel eh, Aasias on sellised relvad. nii et sellel saab olema suur mõju, kui ta võimule peaks tulema. nüüd see globaalne strateegia ja sõjaväega eh, seonduv me arvame jah, et Euroopa peaks rohkem sellele kulutama ja paremini seda tegema. ja ennast kaitsta. jah, me oleme läbi lugenud selle üldise strateegia, globaalse strateegia ja oleme kohtunud ka välisteenistusega. me arvame, et need on sammud õiges suunas. ja me arvame, et Ühendkuningriigi mured, mis puudutab Euroopa armeed ja peastaapi, et need hirmud äh, ei ole äh, tõesed või põhjendatud. me oleme ikka jälle öelnud et Lissaboni lepingus on vaja leida võimalus süvendatud koostööd teha, seda ei ole veel kasutatud, aga see on seal olemas ja julgustada neid liikmesriike, kes veel ei täida NATO-s võetud kohustusi, panna nad täitma ja teiseks tagada, et raha, mida kulutatakse, kulutatakse tõesti tõelise võimekuse arendamiseks, mitte pensionide ja palkade peale, mis on sellised pehmed meetmed kas USA ja Ühendkuningriik on probleemide põhjustajad Lähis-Idas? me oleme seda palju rääkinud, aga koondagem tähelepanu mitte minevikule, vaid tulevikule. meil on tohutud väljakutsed praegu Lähis-Idas. viimane rünnak Mosulis ja Mosuli Ehm, vabastamisega asjad lähevad õiges suunas ja ISIS on nüüd kaitsepositsioonidel. Küpros on potentsiaalselt suur äh, probleem ja ma usun, et me suudame lepinguga ühele poole jõuda selle aasta lõpuks. miks on Ukraina nii tähtis, küsiti. minu kolleegid on siin ja vaatan neile otsa. põhjuseid on mitu. aga ühe põhjuse tooks välja. nimelt meie väärtused ma vaatasin väga liigutavat filmi, mida ma loodan näidatakse ka teile siin. Winter on fire ja see liigutas mind väga, noored ukrainlased, kes lehvitasid Euroopa Liidu lippe ja nad hukkusid Kiievi tänavatel, sest nemad näit-, avaldasid meelt. me tahame lõpetada korruptsiooni. me taha-, nad ütlesid, et nad tahavad Euroopa tulevikku, me kuulume Euroopasse. Ukraina kuulubki Euroopasse ja see liigutas mind väga, sest nemad tõid ohvriks oma elu. ja kui Euroopa ütleb, et me oleme tüdinud, me ei taha teid enam toetada rahaliselt ega diplomaatiliselt, siis oleks see kohutav, kohutav otsus. sest mis, milleks siis Euroopa, mida ta väärt on, kui ta ei seisa oma väärtuste eest? ja Ukraina eh, tahab naasta Euroopa perre kas saaks rohkem ära teha korruptsiooni ja läbipaistvuse vallas? jah, ma arvan, et palju on juba ära tehtud, aga tuleb edasi tegutseda. nüüd TTIP. see on tõesti uus tüüpi auahne leping ja auahnus on vajalik, see ei ole lihtsalt üks järjekordne leping. huvipakkuv on see, et me oleme väga palju edasi liikunud regulatiivsete peatükkidega, et kuidas me reguleerime nii, et äh, kõik oleks korrastatum. ja teiseks konkreetsetes sektorites äh, on sellel kõigil väga suur mõju, kui me suudame erinevusi oma regulatsioonides vähendada. kõik uuringud TTIP-i kohta on näidanud, et äh, kolm neljandikku probleemidest on võimalik kõrvaldada just sellise regulatiivse korrastamisega. veel Eh, jah, eh, kaitse- ja julgeolekupoliitika ja NATO, me edastame sõnumeid Londonile, aga eh, meie ei saa, USA ei saa olla see lahutusvahendaja. meil on samas oma roll ja me etendame seda. me ütlesime, et me tahaksime, et pärast Brexitit Ühendkuningriik jääb tihedaks partneriks Euroopa Liidule NATO-s ja ühises kaitse- ja julgeolekupoliitikas ja ka majanduslikult. ja me oleme ka Euroopa Liitu palunud, et leita, antaks aega sellele uuele valitsusele Ühendkuningriigis äh, oma eesmärkide seadmisel. me tahame tugevaid suhteid mõlematega. kas Clinton muutub maskuliinsemaks, ma ei tea, aga äh, see, et Venemaa sekkus valimis Äh, protsessi niivõrd häbematult, ma arvan, sellele tuleb vastus. ma ei tea, milline või millal, aga te nägite neid avaldusi, mis tulid Valgest Majast ja asepresident Bidenilt. tegemist on dramaatiliselt teistsuguse sammuga, mida Venemaa seni on astunud ja me oleme kindlad, et Venemaa valitsus või kõrged ametnikud olid selle taga. nii et ma panen siin punkti meil on väga tihe päevakord järgmistel aastatel. Teie parlamendil tähendab siin kriitiliselt tähtsat rolli ja ma ootan seda, eh, kui tõesti eh, tulemus kaldub ühele poole, siis me kohtume jälle tulevikus. Think... suur tänu. ma arvan, et me oleme väga tänulikud teile selle eest, et tulite täna meiega kohtuma ja me äh, loodame, et meie suhted jätkuvad. see on meie ühistes huvides. demokraatlikud jõud äh, ei tohi kaotada usku, et nad ühel päeval võidutsevad ja mis puudutab samme Putini vastu, siis võib-olla ähm, saate härra Schaffauerilt Eh, natuke seda Putini raha, mida neile eraldati, et meie vasturünnakut korraldada. suur tänu. ja loodetavasti mõne öö, eh, aja pärast, kui üleminekuperiood on läbi, me saame arutada teiega, et millised on prioriteedid uuel USA administratsioonil. Hmm? Damen und Herren, dass Sie jetzt zum lugupeetud daamid ja härrad, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. meiega on täna siin äh, proua Ivana Klimpuš-Tsintsadze, kes äh, on äh, Ukraina Euroopa asjade minister. ta vastutab siis Euroopa asjade Euroopa Atlandi integratsiooni eest ja eh, me oleme väga huvitatud sellest, et kuulata, millised on arengud Ukrainas. me oleme partnerlusprojekti raames eh, kümme päeva tagasi eh, osalenud ka Jean Monnet majas Pariisis ühel kohtumisel ja Äh, seal olid erinevate parteide fraktsioonide esimehed ja parlamendi president ja proua minister oli ka kohal seal ja ma pean ütlema, et mulle äh, avaldas muljet see, mil määral äh, oli võimalik nii pisikeses ringis praktilisi küsimusi arutada ja räägiti kontrollimehhanismidest, valitsusest, opositsioonist ja muudest küsimustest ja Pat Cox ka juhtis seda kõike, äh, oli väga avatud äh, arutelu ja äh, see kohtumine andis mulle lootuse kiirekese selles suhtes, et demokraatlik protsess on paranemise teel Ukrainas ja tegemist oli tõesti väga hea äh, kogemusega, väga hea kohtumisega ja me tahaksime teada, mil viisil äh, pärast Berliini viimast kohtumist äh, Normandia, Normandia formaadis edasi liikuda ja samal ajal räägiti ka OSCD missioonist ja selle võimaldamise küsimusest, et kuidas seda teha ja Ähm, ja nüüd on vaja äh, rääkida ka sellest, äh, kuidas on me, kuidas me oleme jõudnud selleni, et äh, president Putin Donbassis oma sõprusel on suutnud veenda teatud asjades. ja ma tahaksingi selle kõige kontekstis teiepoolset infot teada ja seda ära kuulata, aitäh! Thank you uh,, Chairman Brock. suur aitäh, härra Brock teile, suur aitäh selle võimaluse eest äh, siin äh, Euroopa Parlamendi komisjonis äh, Euroopa Parlamendi liikmete ja riiklik parlamendi liikmete eest kõnelda. mul on väga hea meel rääkida sellest, milline on asjade praegu, praegune seis äh, täna, äh, hetkel, mil pea kolm aastat on äh, väärikuse revolutsiooni algusest juba mööda läinud, äh, ma tahaksin tänada teid kõiki selle eest, et te olete toetanud Ukrainat rahvuslikult riikides äh, ja rahvusvahelistes foorumites ja tänan ka selle toe eest, tehnilise ja muu toe eest, mida me oleme saanud äh, selle üleminekuperioodi vältel teie käest. nagu ma mainisin, siis kolm aastat tagasi, kahekümne esimesel novembril kaks tuhat kolmteist äh, algas meie Äh, väärikuse revolutsioon Janukovitš ei kirjutanud assotsiatsioonilepet alla Euroopa Liiduga kolm aastat hiljem. me usume, et see dokument, mis allkirjastati ja ratifitseeriti kahekümne seitsme Euroopa Liidu äh, riigi poolt on teekaardiks äh, meie reformidele ja see on ühiseks väljakutseks meile, aga ka võimaluseks meie jaoks Ukrainas äh, ei ole tegemist mitte ainult dokumendiga, tegemist on sümboliga, äh, mis väljendab meie võitlust vabaduse eest ja ukrainlased tegelikult ei erine teistest rahvastest, me tahame ka rahu, me tahame julgeolekut, me tahame teatud äh, äh, heaolutaset ning selle kõige saavutamiseks äh, toetume me iseendile ja siis seejärel püüame me kaasata ka partnereid. ja meie tahame Euroopalt äh, mitte kindlust, äh, vaid võimalust ja seetõttu valmistab meile ka muret see olukord, mis praegu lahti rullumas on äh, Äh, ehk siis äh, seoses sellega, et Holland ei ole seda lepet ratifitseerinud äh, ja me tahame võimalust Euroopa poolelt, mitte sellepärast, et me tahaks lihtsalt pimedat tuge või ainult tuge. me usume väärtustesse ja lubadustesse ja usaldusväärsusesse. Ukraina on valinud Euroopa tee ja Euroopa Ukrainat karistatakse selle eest, et me selle tee oleme valinud, ärgem teeselgem, et see olukord, kus Ukraina on, puudutab ainult äh, Ukrainat ja Venemaad, ei, see puudutab meid kõiki me võime jääda sellest kõigest kõrvale või äh, olla ühtsed ja näidata üles solidaarsust. me teame äh,, millised on selle olukorraga seotuvad üksikasjad äh, Hollandis äh, tulevaste valimiste kontekstis ja väga kahetsusväärne on see, et see assotsiatsioonilepe, mida siin Euroopa Parlamendis äh, rahvusparlamendid ka toetasid lisaks Euroopa Parlamendile, Äh, on nüüd äh, jõudnud äh, olukorda, kus on vastuseis. kuid me oleme siiski lootus, lootusrikkad. peaminister Ruute on parlamendile öelnud, et võib-olla on võimalik ka lahendust leida ja me oleme valmis seda võimalust ära kasutada, seda ajakava ära kasutada selleks, et teha tihedat koostööd kõikide fraktsioonidega, kõikide esindajatega, selleks, et jõuda lahendusele, mis äh, võtaks arvesse äh, ka Hollandi ei-hääletajate muresid ja tagaks samal ajal selle, et äh, need Ukraina poolt paika pandud punased jooned äh, jääksid selliseks ja neid ei, neid ei ületataks. me ei taha äh, et seda assotsiatsioonilepet uuesti hakatakse läbi rääkima või sellele muudatusettepanekuid tehakse. me äh, ei taha, et Ukrainat ka diskrimineeritaks äh, lahenduse leidmisel ja seetõttu ma kutsun üles kõiki poliitilisi fraktsioone siin Euroopa Parlamendis äh, selleks, et nad võtaksid ühendust Hollandi sõsarparteidega selleks, et jõuda kõikidele osapooltele rahuldust pakkuva lahenduseni, võttes arvesse ka nende liikmesriikide soove, kes on on juba aidanud Ukraina seda Sotsiaalne lepet ellu rakendada. selle leppe ellurakendamisel nagu te vägagi hästi teate tõenäoliselt, eh, oleme me siiski väga keerulises olukorras just idapiirkonnas, eh, võttes arvesse seal endiselt käimasolevat sõda, mida kutsutakse hübriidsõjaks eh, see on endiselt aktiivne sõda, Föde, Vene Föderatsioon peab seda meie riigi territooriumil ja me praegusel hetkel Mm, võitleme väga äh, keeruliste reformide elluviimise nimel samamoodi. Äh, need on väga valulikud, aga samade, samas me mõnede reformide tulemusi juba ka näeme ja äh, regulatiivvaldkond, energiavaldkond, maksuküsimus, pangandusküsimus või valdkond äh,, Äh, energiaallikate mitmekesistamine, energiaallikate mitmekesistamise valdkond on need, millega me oleme tegelenud. toon teile välja mõned arvulised näitajad ka. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsis äh, oli Ukrainal kümme tuhat äh, dollarit terve riigi jaoks, mõelge vaid, aga nüüd oleme me jõudnud olukorda, kus makromajanduslikult äh, on olukord stabiliseerunud, selle aasta lõpus on majanduskasv ka äh, prognoositud, jah, küll väga väike, üks protsent, aga siiski järgneva aasta kontekstis on ette nähtud äh, või projekteeritud, ette ennustatud kolm protsenti majanduskasvu, see tähendab seda, et meie olukord järjest paraneb ja me oleme õigel teel me oleme eelarve puudujääki äh, vähenenud, vähendanud ka viie protsendi võrra, me oleme pangandussüsteemis äh, korra majja löönud, äh, see oli Ukraina üks suuremaid korruptsiooniallikaid, me oleme kaheksakümmend kaks panka selle aja jooksul sulgenud, kujutage seda vaid ette, kaheksakümmend kaks panka on süsteemist nüüd kaotatud, see tähendab seda, et see süsteem on meil järjest puhtamaks muutumas ja elujõulisemaks samamoodi me oleme ka energiale äh, kohaldatavaid tariife tõstnud äh, äh, imporditavale energiale, sest et praegu on olukord selline, et äh, ei ole vahesid energiahindade puhul, kui me räägime kodumajapidamistest või suurte ettevõtete esindajatest või riigi valdkonnast, riigisektorist, see tähendab seda, et me oleme kaotanud ära selle korruptsiooni, mis on kõikide aastate vältel Ukrainas aset leidnud pärast iseseisvumise taas saavutamist üheksakümne esimesest aastast alates siis ja eh, meie eh, energiaettevõte on muutumas kasumlikuks, jälle see ei ole varasemalt nii olnud, tegemist on suure ettevõttega, mida riik eh, subsideeris iga-aastaselt varasemalt. ma olen kindel, et kõik on kuulnud ka sellest, et me oleme äh, e-deklaratsioonide esimese faasiga nüüd lõpule jõudnud, äh, me oleme seda õigeaegselt suutnud teha ja meie arvates on see ka väga hea instrument selleks, et äh, poliitikute ja riigiametnike aruandlukohustus tagada. me tõesti loodame, et see tagab selle, et avalikkus usaldab rohkem neid organeid, mida poliitikud ja riigiteenistused esindavad. me peame tagama, et äh, korruptsiooni ja ennetamise asutus saaks oma tööd hästi teha, nemad peavad nende jõudu teavet kontrollima ja kui nad leiavad, et midagi ei vasta äh, Ukraina seadustele, siis äh, nad hakkavad nende mm, küsimustega tegelema, suunavad edasi vastavatesse asutustesse ja lõpuks ka kohtusse Äh, ma tahaksin ka öelda, et väärikuse revolutsioon äh, puudutas ka seda, et valiti õigluse tee ebaõigluse asemel ja seetõttu on väga oluline see, et me oleme suutnud äh, teha tööd põhiseadusmuudatustega, mis on nüüd kohtusüsteemi jõudnud ja nüüd on nad, nad äh, ellu rakendunud kolmekümnendast septembrist alates ja meil on nüüd võimalus äh, kasutada läbipaistvat süsteemi, tagamaks äh, seda, et äh, süsteem, millega kohtunikud ametisse määratakse, oleks äh, läbipaistev, sellepärast et varasemalt olnud, on ka see valdkond olnud väga äh, mm, suur korruptsiooniallikas. ehk siis me tege-, tegeleme korruptsiooni kaotamisega erinevates valdkondades me tegeleme sellega, et kaotada ära lüngad seadusandlust ühtses äh, erinevates õigusaktides siis. üks äh, neid saavutusi, mille üle me eriti uhked oleme äh, ja see on seotud ka korruptsiooni vähendamisega, on asjaolu, et esimesest augustist alates kasutatakse elektroonset riigihankesüsteemi Prozoro, mis aitab äh, meil äh, aasta lõpu seisuga äh, säästa kuusteist protsenti kuludest ja see tähendab seda, et me saame jälle teatud lüngad eemaldada, mis on võimaldanud teatud inimestel varastada raha riigieelarvest varasemalt. ma tahaksin kasutada ära selle võimaluse selleks, et tänada ka Euroopa Komisjoni, kes on ka ähm, esita-, tulnud välja autonoomsete äh, kaubandusmeetmetega Ukraina suunal ja ma tahaksin äh, paluda äh, Euroopa Parlamendi saadikute toetust siis, kui see Euroopa Parlamendis hääletusele läheb, sest me usume, et see saab olema järjekordseks stiimuliks meile, Ukrainale, edendamaks kaubandussuhteid Ukraina ja Euroopa Liidu vahel. veel üks teema, mida ma tahaksin siin välja tuua, puudutab viisavabastuse leppe küsimusi Äh, Ukraina on täitnud sada nelikümmend neli konkreetset nõuet, äh, mis äh, Ukrainale esitati viisa liberaliseerimise tegevuskava raames, sada nelikümmend neli tükki siis. Nad on sageli olnud väga mm, valulikud tingimused, mida täita, väga keerukad tingimused, mida täita, aga me oleme seda teinud ja see tähendab nüüd seda, et Euroopa Liit peab oma tööd hakkama tegema, me oleme rõõmsad selle otsuse üle, mille Euroopa Komisjon on vastu võtnud, me Äh, täname Ahveti, Juri ja libekomisjone äh, nende sõnumite eest, äh, mis on siin Euroopa Parlamendis juba välja toodud ja kõlanud ja me tahaksime Äh, vältida seda, et Ukraina muutub äh, kolmepoolsete läbirääkimiste pantvangiks, äh, mis aset leiavad Euroopa institutsioonide vahel selle peatusmehhanismi kontekstis. ja ma usun, et see teema puudutab ka usaldusväärsust äh, meievahelises dialoogis. ma usun, et kui üks osapool on oma töö ära teinud, siis on äh, täiesti äh, mõistlik nõuda, et teine pool ka oma lubadused täidaks ja need lubadused siis ellu viiks, mida ta on välja andnud me oleme saanud äh, positiivseid äh, signaale kolleegidelt Euroopa Parlamendist sellega seoses ja ma kutsun tõesti teid üles tegutsema selles vallas äh, ja Ukrainale toetust andma, sest et ukrainlased vajavad julgustust selle eest, mida nad on ära suutnud teha ja mida nad ka teevad tulevikus selleks, et tagada kõikide kohustuste täitmine loomulikult on praegu selline ajajärk, kus äh, on palju väljakutseid, üks väljakutse seisneb selles, et äh, me peame äh, keskenduma sõjale ja see tähendab seda, et me peame kasutama oma rahalisi ja moraalseid ja muid ressursse mitte muudeks asjadeks, mis tooksid kasu riigile, vaid just sõja kontekstis ja Äh, ma pean siin välja tooma ka mõned arvud SKT kontekstis, iga päev kahjuks äh, lisaks äh, rahalistele kuludele me näeme ka, et inimesi hukkub järjest ja Vene-poolsed jõud rikuvad relvarahu. me näeme ka seda, et Äh, OECD e, äh, seiremissioon on ohus selle tõttu, äh, kahjustada on saanud nende tehnilised vahendid ja nii edasi. seitsesada tanki on Donbassi okupeeritud territooriumil, kolmsada raketisüsteemi, tuhat kakssada mürku ja nii edasi. ja lisaks mm, veel Äh, Vene Föderatsiooni poolt juhitud äh, väed ja nende varustus äh, võttes arvesse hiljutisi Minski läbirääkimisi ja Normandia formaadi alaseid läbirääkimisi Berliinis, Berliinis, siis jah, me leppisime kokkuleppe me leppisime kokku Prantsusmaa ja Saksamaaga konkreetses teekaardis kus on ära äh, toodud äh, esimesed julgeolekualased eeltingimused, äh, mida tuleks täita ja humanitaarküsimuse alased eeltingimused, mida tuleb täita ja alles pärast mida oleks võimalik liikuda edasi poliitilise tegevuskava juurde ja siinkohal on ka Ukraina, Ukraina juba väga palju ära teinud ja ma usun, et me saame seda veel tulevikus ka rohkem ära teha kui kuulata neid hääli, ähm, mis puudutavad äh, Euroopa Liidu ja Venemaa suhete ülevaatamist äh, selles äh, sõja kontekstis, siis ma arvan, et kui me seda teed läheme, siis see tähendaks Euroopa moraalset allavandumist. me peame meeles pidama seda, mida Churchill ütles äh, Äh, ei tohi valida häbi sõja äh, asemel. Äh, kui valida üks neist, siis lõppude lõpuks saame mõlemat. ma arvan, et me peame meeles pidama seda, et meid tahetakse lõhestada, aga meie tahame ühtsust, me tahame demokraatiat, vabadust, ühtsust, solidaarsust, aga vastaspool ei usu sellesse ja seetõttu meie peame võitlema nende väärtuste eest ja meie peame kaitsma neid väärtusi me ei tohiks äh, alluda Kremli, Kremli-poolsetele mängudele. Äh, nemad tahavad, et me äh, sellele survele alistuksime. Ukraina ei ole valinud Venemaad endale vaenlaseks, Venemaa on valinud Ukraina endale vaenlaseks ja Euroopa on, ei ole ka valinud Venemaad endale vaenlaseks või vastaseks, Venemaa on selle otsuse teinud meie oleme nüüd omad öö, äh, otsused langetanud ja me võitleme nende eest, me teeme oma koduriigis tööd, et öö, äh, rahvusena ja rahvana areneda, et öö, äh, riik austaks õigusriiklikke põhimõtteid ja et me riigina suudaksime edukalt toimida, nagu ka Euroopa Liidu liikmesriigid, aitäh! suur tänu teile! ma räägin nüüd hispaania keeles. alustame nüüd arutelu. kõigepealt saab sõna härra Kaaler. suur tänu ja tere tulemast äh, väliskomisjoni. Äh, me delegatsiooniga käisime äh, möödunud nädalal Kiievis ja kohtusime teiega. ja hea meel on teid jälle siin näha ja tore on see, et te räägite siin laiemale ringile, mis kursil eh, Ukraina kulgeb ja milliseid edusamme te olete teinud. on tõesti imetlusväärne see, kui kindlameelsed reformimeelsed jõud üritavad eh, vanadest aegadest välja rabeleda, sest on ju ka teistsugused jõud tegevad. Te tahate luua täiesti normaalset riiki ja see pälvib meie toetuse. möödunud nädalal olime eh, Kiievis ja Kramatorskis ja pean teile ausalt ütlema, mõlemal pool me õppisime ühte-teist. jah, eh, Ukrainas eh, Vene kodanikud räägivad päevast päeva ukraina keelt ja seda ei tohi kuidagi kõrvale heita Äh, ka peab arvestama. nüüd ma tahaksin rääkida puhtalt viisa probleemist. nimelt Euroopa Liidu usutavus on siin kaalul. jah, see puudutab Ukrainat ja äh, Gruusiat ma jätan Kosovo ja Türgi kõrvale. Ehm, seda ei saa paketina kõike käsitleda. Äh, proua minister ütles, et Ukraina on kõik täitnud, mis talt nõuti, see on õige. ja sellepärast on oluline ka, et me nüüd oma poolt tulemusi näitaksime ja peatamismehhanism on vajalik poliitiliselt ja see tuleb ka välja töötada äh, tõhusalt, aga kolmepoolsed läbirääkimised ei tohi viisarežiimi kaotamist torpedeerida äh, raport raportöör ütles, et ainult ühes sõnas ei ole praegu veel kokku lepitud, kuulsin raportöörilt. ja kui nüüd lihtsalt edasi, edasi lükatakse ja midagi ei otsustata. Eh, kahekümne neljandal novembril, eh, kolm päeva pärast Euromaidani algust toimub Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumine ja ma tahan, et sellel tippkohtumisel ei hakkaks institutsioonid üksteist süüdistama, see oleks ebaväärikas ja see oleks ainult vesi Kremli veskile, sest nemad ütlevad kogu aeg, et Euroopa Liit ei ole usaldusväärne ja emake Venemaa annab rohkem kui viisavabadus. nii et minu palve kolleegidele, kes on siin komisjonis ja ka kolleegidele libe komisjonist, eh, kellel teil on mõju nõukogule, palun käsitlege seda teemat nii, et kahekümne neljandal novembril me ei näitaks ennast ebausutavatena, ebausaldusväärsetena. see on minu üleskutse. teadvustagem endale, et eh, tegemist on välispoliitilise olukorraga, kus meil tuleb tulemused ette näidata ja sellega me tugevdame reformijõudusid. ja nõrgendame neid, kes eh, tahavad pöörata protsesse. Demesmaker. Demesmaker. jah, thank you well uh,. Eh, suur tänu. ma soovisin eh, teid siin südamest eh, tervitada. ma olen suur Ukraina sõber ning toe-, toetan täielikult seda, et Ukraina territoorium vabastatakse ning toetan ka äh, seda, et viidaks läbi reformid ja äh, et need reformid ei oleks nii-öelda a la carte. me peame teineteisele tõtt ütlema. kui ma vaatan äh, uudiseid, siis ma väga julgustavaid uudiseid ei kuule näiteks äh, olen kuulnud, et streikivatele kaevuritele pole mitu kuud palka makstud, samas te rääkisite e, e, varadeklaratsioonist e,, mis tehakse online, mul on väga hea meel, et see süsteem lõpuks ometi toimib, elanikkond on sellega seoses vabustatud ja see, kui palju poliitikutel raha on, on äh, vapustanud elanikkonda, räägime siin üle miljardist dollarist. see on võrdne IMF-i viimase laenuga Ukrainale. mina pean äh, selgitama kodumaal seda asja inimestele, kes maksavad makse pean öö, äh, selgitama, miks aidata Ukrainat, mida ei ole, seda ei ole kerge teha. sellega seoses on väga hea, et selline, selline varade eest ülevaate andmine on lõpuks äh, alguse läinud. praegusel hetkel äh, on muidugi kolmesaja viiekümnel inimesel, kes töötavad korruptsioonivastases ametis, äh, et nad sada kakskümmend tuhat avaldust läbi vaatavad. loodetavasti tähendab see seda, et sellist kõrgetasemelist korruptsiooni enam ei eksisteeri inimeste jaoks on aga kõige olulisem korruptsiooni vastu võidelda nende igapäevases elus. saatsin postipaki eelmisel nädalal Kiievisse ühele sõbrale, midagi erilist, lihtsalt kohvi, šokolaadi ja salli ning minu eh, sõber eh, ütles, talle öeldi, et ta peab kakssada eurot maksma postkontoris, et pakki kätte saada ja protesteerisid, eh, siis öeldi neile, et nad saavad sada viis päeva maksma sada viiskümmend eurot, lõpuks pidid, lõpuks pidid nad maksma seitsekümmend viis eurot. see ajab mind marra. ainsatki dokumenti selle kohta, et eh, pakk on kohale jõudnud, reeglid tehakse lihtsalt ise ning tolli ametireform oli üks nõudmisi viilisaalsüsteemi liberaliseerimiseks kuid seda süsteemi pole veel tegelikult äh, sisse viidud tavaliste inimeste jaoks, kes äh, sellist korruptsiooni taluma peab igapäevaselt. mida kavatsete teha? sest senikaua, kuni selles valdkonnas midagi ei toimi, ei saa te ka rahvalt usaldust. mina toetan lisasüsteemi liberaliseerimist ja, ja teen seda ka Hollandis. ja ma endiselt võitlen künde hammastega Euroopa Liidus äh, Ukraina eest, kuid teie saate ka midagi teha selle nimel. härra Ostrevitšus. tere tulemast teile Euroopa Parlamenti, alati on suur rõõm teiega kohtuda, kuna te olete pühendunud inimene ja soovite toetada koostööd Euroopa Liidu ja Ukraina vahel ja ning äh, teil on, äh, te olete väga aktiivne inimene äh, ja te olete õige inimene, kes oskab anda meie jaoks olulistele küsimustele vastuseid. kõigepealt tahaksin küsida, mis mõju on info voolkudel ja propagandal, mis Venemaalt äh, ukrainlastele on suunatud. kuna äh, kõik ukrainlased oskavad vabalt vene keelt ning äh, vene las-, venelased soovivad mõjutada ukrainlaste südant, nende mõtteid millised on, milline on teie suhtumine Vene telekanalitesse, mis eh, edastavad oma saateid Ukrainasse, milliseid on ja teie suhtumine nendesse sõnumitesse, venelased soovivad ukrainlasi mõjutada. võin teile taaskord öelda, et siin kojas on näiteks koostatud eraldi raport propaganda kohta mis äh, on suunatud Euroopa Liidule mitte ainult äh, Venemaa poolt, vaid ka mujalt. Äh, ja ei ole mm, siiani ei ole arvatud, et, siiani on arvatud, et Vene propaganda eurooplast ei mõjuta ning et äh, nende tegevus, sekkumine vaba meedia tegevusse. ja ma tean, kui palju äh, infot tuli välja e-deklaratsiooniga ja, äh, ja kogu see, kõik see varandus saaks äh, aidata edasi liikuda Ukraina riigil. näiteks Äh, ostate ees näiteks äh, võlapabereid ja kuidas äh, kogu elanikkond on sellesse suhtunud, kui info avalikustati, kuidas, milline oli avalikkuse reaktsioon ka poliitikute poolt siis ähm, eh, kui saadi teada, kui palju sularaha näiteks kodus hoidi, kuidas avalikkus sellesse suhtus? senior Bugner. härra Bögner, palun. suur tänu, proua asepeaminister, nende väga selgete sõnade eest. kui kritiseeritakse asjaolusid, Ukrainas, siis mina ütleks, et Nõukogude süsteem eh, just nimelt toimiski korruptsiooni najal ja väga raske on paari aastaga nüüd süsteem täielikult ümber kujundada ja mina suhtun imetlusega sellesse, mis praegu toimub teie riigis. mis puudutab viisarežiimi eh, kaotamist, siin ma tahaksin ühineda härra Kaaleriga, eh, toetan kahel käel, aga mul on konkreetne küsimus teile ma pean tunnistama, et ma ise, kui ma käisin möödunud nädalal Ukrainas, olin väga hämmastunud sellest Venemaa propagandast. ma olin nagu selle mõju all olnud, sest ma nägin oma silmaga, et tegelikult asjad ei ole üldse nii, nagu ma arvasin. ja nüüd äh, äh, tähtis on, et Ukraina valitsus ka äh, annaks edasi meie pressitalitustele hästi koostatud eh, me ülevaateid vastukaaluks siis Vene pressiteadetele. sest is, kui mind see propaganda juba mõjutas, siis ma arvan, et tõesti on vaja midagi teha vastu sellele. Äh, järgmisena saab sõna eh, Tšehhi parlamendi liige. Ja mam Eh, Ukrajina, tady bylo mnoho připomínek k Ukrajině, vytýkali se korupce. jah, eh, eh, kui Ukrainast räägiti, siis kritiseeriti korruptsiooni ja täiesti õiguspäraselt viidati sellele, et Ukraina on olnud Vene Nõukogude süsteemi osaks. aga ei tohi unustada, et endised äh, presidendid, keda toetas Venemaa, kasutasid korruptsiooni, et oma süsteem äh, toimivana hoida. nüüd meie peame toetama Ukrainat mitte ainult seetõttu, et nii me kaitseme kogu Euroopat, vaid me ei tohi lubada seda, et välisterritooriumi okupeerimine muutub Äh, Vene süsteemi osaks. nüüd, kui Moskval on edu ja haarab võimu Venemaa Kiievi üle, siis on selge, et sedamööda, kuidas äh, USA väed äh, tõmbuvad tagasi Euroopast, on selge, kes kahekümne esimesel sajandil hakkab valitsema, see on Putini kavatsus, need ei ole mõned eh, Ida-Ukraina külad, mida ta tahab, või Donetski piirkond, ta tahab enda alla saada kogu Ukraina, sest siis ta saab ehm, ka alustada eh, kogu Euroopa hõlvamist. ärgem unustagem, Ukraina on Prantsusmaa riigi suurune riik eh,. seda ka pop-, elanikkonna rahvaarvu poolest e, ja tegemist on rikka riigiga loodusvarade poolest. ma olen Ukrainas käinud korduvalt ja väga julgustav on näha, kuidas kodanikuühiskond kujuneb. ja seda, see kõik on saanud toimuda viimastel aastatel. me näeme, et kodanikuühiskond on ärganud ja tegemist on väga dünaamilise kodanikuühiskonnaga. me täname Vladimir Vladimir Vladimirovitšit, suurt valitsejat, kes jälle eh, taastas eh, head suhted oma rahvaga ja ka äratas eh, kodanikuühiskonna, nii et vaatamata kõigile probleemidele ma käisin ka okupeeritud territooriumi ja Ukraina piiril ja nägin oma silmaga, kuidas hooneid pommitati, kuidas inimesed kannatasid. Ukraina võitleb edasi ja me peame Ukrainat aitama. ja Euroopa toetus seni on olnud häbiväärselt väike. meil on veel kaks äh, kolleegi, kes sõna soovivad. palun rääkige lühidalt äh, kaks minutit, et meie sõbral oleks vähemalt kümme minutit aega vastata. kõnelejale mikrofoni. E, ma tänan, ütleb härra Juurek. meil oli täna hea meel kuulata proua Mogherinit ja ka USA suursaadikut. rääkisime energiajulgeolekust ja e, Ukrainast Äh, seoses Nord Stream kahega. Äh, tahan öelda, et Euroopa Parlament äh, sõdib kogu aeg Nord Stream kahe vastu ja tähtis on, et peale sõjalist interventsiooni järgneks majanduslik isoleerimine. ja eile jäi midagi veel kõrva. nimelt kakskümmend üheksa aastat möödub kohutavatest sündmustest. nüüd alles hiljuti oli Lenini monument Ukrainas, nüüd on see eh, likvideeritud see on väga tähtis märk eurooplastele. siin on Ukraina esirinnas, siin ei ole abi vaja teil, mis puudutab teie ajalugu. aga äh, meil on vaja ka äh, kaotada igasugune nõukogulikkus Ukrainast ja ma pean silmas neid templeid, eh, mis sakraliseerisid nõukogu võimu. Maria Magdalena kirik eh, on endiselt mm, kontserdisaal eh, Kiievis, aga ta peaks uuesti saama tagasi kirikuks, see oleks väga hea muutus Ukrainas proua Kalniete. ma tänan. kõigepealt ma tahan tänada väga põhjaliku ettekande eest olukorrast Ukrainas, eh, probleemidest, reformidest. jah isegi selline väga prestiižne ajakiri nagu Economist eh, leiab, et reformid on Ukrainas läbi kukkunud, aga on ju möödunud ainult kaks aastat sellest, kui Ukraina on asunud reformide teele. olukorras, kus sõda käib Ukraina territooriumil. ma arvan, et Venemaa propaganda ja ajupesu, mida tehakse ka Euroopa intellektuaalide hulgas, on väga tugev ei teata, mis toimub. mina olen ka pärit riigist, kus reformid on läbi viidud ja ikkagi ei ole nad veel päris lõpule viidud. jah, üks tugevaid külgi Ukrainas on praegu eh, kodanikuühiskond, mis on tugevatel alustel ja ei ole nõus naasma Maidani eelsesse olukorda. mul on tõesti kahju et viisarežiimi kaotamine on nüüd toppama jäänud, et eh, dialoog peatamismehhanismi üle on ka eh, peatunud, aga siin tõesti on kaalul Euroopa Liidu usutavus. Eh, kolmepoolsetel läbirääkimistel tuleb leida lahendus, tuleb kaotada tõkked viisarežiimi kaotamise teelt ja selle nimel vaeva näha mul on kaks küsimust teile, proua asepeaminister esimene puudutab Nord Stream kahte. kuidas teie hindate Nord Stream kahe mõju Ukraina energiasektorile? ja minu teine küsimus puudutab abi, mida NATO ja Euroopa Liit annavad teie julgeolekusektorile. Need ekspertide äh, nõuandemissioonid, mis peavad aitama reforme läbi viia. Äh, kas te arvate, et see abi on piisav ja ka äh, vastab teie reaalsetele vajadustele piisavalt? La señora Boxcor. Thank you very much. Um... suur tänu, ütleb proua Boxcor ma tänan, mind rõõmustab väga see, et te olete jälle Euroopa Liidu parlamendis, me oleme teinud eh, Euroopa Liidu Ukraina delegatsioonis teiega tihedat koostööd eh, ja ma kiidan ka teie ülevaadet eh, edusammudest. mis nüüd puudutab viisavabadust siis ma tahaksin rõhutada, et suur enamus parlamendisaadikutest siin parlamendis toetavad seda ja mitte lihtsalt sümboolselt. Ukraina peaks võimalikult kiiresti saama viisavabaduse, sest Ukraina on kõik tingimused täitnud ja me ei tohi viivitada selle otsusega Ungari valitsus on korduvalt rõhutanud seda. me rõõmustame väga selle üle, et Ukraina on otsustanud Euroopa kasuks. ja Euroopa vähemused, Ukraina vähemusedki on samal meelel. et see peab olema ühine tee Euroopasse, aga samas mul on üks küsimus. see puudutab reforme hariduses. E, aga e, e, hariduses ei tohi läbi viia reforme, mis kitsendavad vähemuste õigusi haridusele. kuidas mõjutada seda, et eh, haridusreform teisel lugemisel ikkagi annaks õiged tulemused. järgmisena saab sõna härra Serge Hulski. Uh, thank you, I will be very brief. suur tänu, teen väga lühidalt. kõigepealt eh, proua asepeaminister Klim Bush, ma tahaksin teie kaudu tänada Ukrainat selle Euroopa kursi eest, kogu julguse eest, mitte ükski teine Ida-Euroopa riik ei ole pidanud sõjatingimustes reforme ellu viima, nagu teie teete ja kolm vabandust minu poolt. ja eh, seda paljude nimel siin. kõigepealt vabandan selle eest, et assotsioonileping on praegu Hollandi ksenofoobse referendumi pantvang. palun andestage meile. teiseks, ja põhjendamatult on viibinud viisarežiimi eh, kaotamine, see on Euroopa Liidu Türgi viisatehingu pantvang. nii ei tohiks olla, vabandame selle eest. ja kolmandaks ma vabandan selle eest ei ole õnnestunud lahendada Nord Stream kahe probleemi ja Opal, mis on pool sellest, äh, isoleerib Ukraina energiajulgeoleku seisukohalt ja siin ollakse äriringkondade ja poliitiliste huvide pantvangis Euroopa Liidus. turno de, de la respuesta de nuestra invitada. Thank you. Well, thank you very much and... Uh, suur tänu. jah, alustan viimasest härra Saarjus Volski kommentaarist. suur tänu, et tõstatasite Opali küsimuse. jah, siin küsiti Nord Streami kohta ja meie näeme seda poliitilise projektina ja mitte majanduslikult põhjendatud projektina eh, muuhulgas tahetakse tagada, et meie transiidivõimsusi enam ei vajataks ja tähendab, me ei saa kasutada süsteemi, mis meil on olemas, ehkki me oleme avanud selle Euroopa Liidu firmadele. nüüd otsus Opali kohta, see tuleb täiesti, täiesti ootamatult meie jaoks sest meie arvates Euroopa Energiaühendus ja kogu kolmas energiapakett on ju tegelikult solidaarsuse pakett ja e, kohustunud e, konkurentsi moonutavaid meetmeid ära hoidma, aga just nii praegu juhtus, kui langetati otsus Opali torujuhtme kohta ja ma loodan, et äkki õnnestub ikkagi e, teistsugune lahendus leida Eh, mõlema jaoks, mis puudutab eh, nii Nord Stream kahte kui Kaupali. ja see seondub ka sellega, mida proua Kalniete ütles, Gazpromi eh, domineerimine. Nord Stream ja kaks ja Opal just tagavad, et Gazprom saab domineerida ja lisavõimalused selleks, et turgu vääralt kasutada, seal ei ole mingit pistmist tegelike majandushuvidega ja õiglase konkureerimisega. suur tänu, et tõstatasite selle küsimuse, mis puudutab desovjetiseerimist. seegi on väga tähtis, et me tõesti saaksime naasta oma juurte juurde, juurde.. Ameerika, USA suur saadik siin ütles, et ta on elanud NSV Liidus, minagi olen üks selline, kes on elanud NSV Liidus ja ma tõesti, äh, tõesti mulle meenub, kuidas kirikust sai äh, ladu ja kuidas sünagoogist sai nukuteater. täna on olukord tunduvalt parem. me tõesti seisame hea selle eest, et me naaseme öö, äh, oma pühapaik paikade austamise juurde eh, ja palvekojad erinevatele eh, usukogukondadele on tagatud Ukrainas. me hindame seda väga kõrgelt, sest me oleme väga paljusid rahvaid ühendav riik ja vähemuste huvid Ukrainas on väga tugeva kaitse all ja selle tõestuseks on see, et Ungari vähemus on esindatud ka kohalikus omavalitsuses, mis näitab, et ka poliitiliselt on võimalik vähemusrahvuse esindatust tagada. ma ei taha siin anda vett Vene propaganda veskile aga ma tahaks öelda, et venelaste väited on olnud, et nad tulid vene rahvast kaitsma. mina olen sündinud ja kasvanud üles Kiievis, kui ma käisin koolis. meil äh, kaheksakümmend protsenti äh, klassikaaslasi, koolikaaslasi rääkisid kodus vene keelt äh, mitte sellepärast, et nende vanemad või vanavanemad vene keelt rääkinuks, vaid sellepärast, et see oli moes. vanemad eh, lihtsalt tahtsid, et oleksid paremini nende lapsed kohanenud olukorrale Nõukogude Liidus. selline korrektiiv oli vajalik neile, kes tahtsid edu saavutada. nüüd kolmkümmend aastat hiljem, kakskümmend viis aastat hiljem minu lapsed eh, käivad koolis Kiievi keskuses ja nemad on ühed vähesed ukraina keelt rääkivad lapsed Ukraina koolis vahetundidel on nemad pea ainsad. nii et ma ei näe, et vene keelel mingi oht eksisteeriks Ukrainas, Kiievis või mõnes teises linnas. on lihtsalt müüt see, mida Vene propaganda levitab. reaalsuses ei ole midagi sellist ja teie, kes te käisite Ukrainas, nägite, et meil meedia, televisioon, kirjalik, elektrooniline ajakirjandus funktsioneerib erinevates keeltes. leiate, mida tahate kõikides keeltes ja ei ole vene keelele mingit ohtu. nii et ei ole vaja tulla ja hakata kaitsma venekeelset elanikkonda Ukrainas. see on üks Vene propaganda müüte, mis on suunatud Ukraina rahvale. ja see on väga lihtne. keegi rääkis siin, et majanduslikult on tõesti kannatused suured jah, ja makromajanduslik stabiliseerumine ei tähenda seda, et iga inimese elujärg kohe paraneb. ja see on suur väljakutse kõigile meile. aga väga lihtne on olukorras, kus riik on täiesti emotsionaalselt ja moraalselt ja rahaliselt tühjaks pigistatud julgustada populistlikke arutelusid, anda igasuguseid lubadusi, et saabub paradiis. ja seda me näeme, kuidas meie naabrid tõesti seisavad hea selle eest, et Ukraina ei oleks stabiilne jah, me võime olla väga tänulikud Putinile selle eest, et ta meie kodanikuühiskonda on suutnud koondada, aga ka selle eest, et poliitilise eh, rahvuse on ta aidanud meil luua, sest me oleme olnud sunnitud mobiliseeruma, kokku hoidma. ja suur tänu, et te juhtisite tähelepanu kodanikuühiskonna rollile Ukrainas. ma olen uhke selle üle, et ma olen selle kodanik kodanikuühiskonna esindaja Ukraina valitsuses. kogu oma elu ma olen töötanud erinevates analüütilistes ja kodanikuühiskonna organisatsioonides ja öö, pärast öö, seda revolutsiooni ma otsustasin hakata riigiaparatis töötama ja paljud tegid sellise otsuse ja tänu sellele meil on praegu tugevad sidemed valitsuse, presidendi, parlamendi ja kodanikuühiskonna vahel ja need jõud, kes suudavad muutusi läbi viia ja on juba varem olnud valitsuses, nendega me teeme tihedat koostööd jah, see, need elektroonilise deklaratsioonide idee väljakuulutamine. reaktsioon oli selline, et ühiskond aplodeeris. keegi ei oodanudki midagi sellist, mis selgub elektrooniliste deklaratsioonide abil. aga see ei ole protsessi lõpp vaid see on uskumatult tähtis samm, mis tundus veel kujutlematu paar aastat tagasi, et tõesti kõik on olemas, näha kõigile veebis. kuni viimase üksikasjani ametnikud deklareerivad avalikustavad oma vara kohta ja see tähendab seda, et nad ka võetakse vastutusele, kui raha allikatel puudub õigustus, nad ei suuda tõestada, kuidas see raha, see vara soetati. ja korruptsioonivastase võitluse agentuur tegeleb sellega, küsib, kuidas need kolm sada inimest hakkavad nüüd analüüsima, ärge kartke, kolmsada saavad hakkama, sest kogu riik toetab neid. möödunud nädalal, eh, kui need deklaratsioonid üles pandi, meil oli iga päev kolm koma viis miljonit tabamust eh, eh, korruptsioonivastase võitluse ameti mm, veebilehel. kolm koma viis miljonit inimest üritas vaadata läbi deklaratsioone seal, nii et ajakirjanikud, meedia esindajad, kodanikuühiskonna esindajad saavad seda teha, see on nende õigus. ja agentuur eh, peab reageerima siis, kui meedia või kodanikuühiskonna esindajad mingi juhtumile tähelepanu juhivad või kui seda teevad parlamendisaadikud. nii see asi toimub need kolmsada ei ole üksi. ja suur tänu kõigile, kes te toetasite seda mõtet, et nüüd on Euroopa Liidul vaja ka eh, tulemusi saavutada viisarežiimi kaotamise vallas. ma panen suuri lootusi Euroopa Parlamendile Te olete meie tõsised toetajad ja sõbrad ja dialoogi pidamine teiega on minu kui mm, varasema parlamendisaadiku jaoks oli väga kasulik, see oli avatud ja usalduslik suhe, mis meil teiega oli ja ma loodan, et see on endiselt nii ja me saame sellelt pinnalt edasi liikuda. härra Temesmaaker need asjad, mida te kirjeldasite, see e, postkontori lugu paki saatmisega teie sõbrale. paraku ühiskond ei ole veel tervenenud ja me peame sellega tegelema ja ma julgustaks teie sõpra mitte ainult teile selle kohta kirjutama, vaid ka teatama sellest juhtumist vastavale ametkonnale. ja siis on tähtis ka, et asi jõuaks äh, kohtusse, see altkäemaksu maksmise juhtum oleks kohtu ees ja tõendatud. tihtipeale on nii, et inimesed küll kaebavad, aga ei ole valmis mm, oma närve rikkuma sellega, et samme astuda ja midagi ära teha. aga see ongi kõigi jaoks tähtis, me peame tegutsema Äh, ükskõik, kus me oleme, tavaline kodanik, äh, kes töötab kuskil või mõni ametnik riigiaparaadis. suur tänu teile, proua minister, arutelu eest see on viimane päevakorrapunkt, kus osalevad ka rahvusparlamendide, liikmesriikide parlamentide liikmed, kui te soovite, võite jääda ka siia jääda, et rääkida Euroopa Nõukogu esindajaga olukorrast Türgis <clears throat> Bueno, vamos a... nii, jätkame järgmisest, sest olulisest päevakorrapunktist rääkimisest, inimõiguste olukord Türgis, oleme järg-, viimastel päevadel jälginud suure murega seal toimuvat, üksteist ehm, kurdi partei esindajat ehm, arreteeriti, ka partei juhid HDP ehm, on Türgi parlamendis suuruselt kolmas ning arreteerimised on suur hoop pluralismile Türgis. see meede ka eh, kaavad, ka eh, kaugendab Türgit Euroopa Liidu põhimõtetest ja väärtustest. suur tänu, et te siia tulite täna. Eh, oleme teid siia kutsunud väga lühikese etteteatamisega, te olite piisavalt kena, et siia tulla ning sooviksime nüüd teada teie arvamust viimaste sündmuste kohta Türgis, eriti võttes arvesse hiljutist memorandumit, mille avaldasid hiljuti inimõiguste küsimuses, mis puudutasid inimõiguste olukorda Türgis, aitäh teile! suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh selle kutse eest äh, ma olen väga tänulik selle eest, et te olete huvitatud meie tööst Türgis. inimõigustalane olukord Türgis on teema, mis on vägagi murettekitav nii minu kui teiste jaoks Euroopa Nõukogus, kui vaadata eh, Euroopa Nõukogu laiemalt, eh, siis eh, Türgi on teema, mis vajab erilist tähelepanu, aga kui vaadata Türgit arengut ja tema arengut äh, aja jooksul, ma olen nelja ja poole aasta jooksul käinud seal riigis viis korda, siis me oleme näinud, et olukord on halvemaks läinud olulisel määral. ma olen äh, üheksapäevase külaskäigu äh, sinna riiki korraldanud, selle aasta aprillis toimus see ja ma valmistasin ette raportit juuli keskel, kui see riigipööra katse seal oli, ma septembri lõpus käisin seal uuesti, viibisin seal mitme päeva jooksul ning avaldasin oktoobri alguses memorandumi kriisimeetmete kohta. Äh, riigipöörde katse oli ähm, draama äh, ja äh, näitas, et on vaja tegeleda selle ohuga, mis peitus selle katse taga. ja seetõttu ma ei sea küsimuse alla Türgi äh, kõrvalekaldumist Euroopa konventsioonist või äh, eriolukorra väljakuulutamist, kuid ma äh, leidsin ka, et Türgis on väga palju segadust sellega seoses, mida see enam tähendas. see ei tähendanud seda, et kõik õigused peatati proportsionaalsuse põhimõte kehtib endiselt ning mõned konventsiooni artiklid on sellised, millest ei saa erandeid teha. selle Eh, kriisiolukorra loogika eh, tähendab seda, et eh, täidesaatvale võimule on antud peaaegu piiramatud võimu ja pädevused ja arbitraarsuse küsimus või meelevaldse tõlgendamise küsimus on siin ja võimalus on siin päris suur ja see kõik on olnud problemaatiline. meetmed tulenevad Äh, teatud põhimõtetest ja siin on õigusriikliku küsimuse kontekstis palju probleeme olnud, äh, nüüd kriminaalvastutus, karistus, mis sellega kaasneb, õiguskindluse küsimus, äh, ei mingit karistamist ilma seaduseta, mitte retroaktiivsus ja nii edasi, kõik need erinevad teemad on siin mängu tulnud. ja need meetmed ohustavad neid Äh, isegi kui need laiaulatuslikud pädevused, mida valitsus endale võttis, olid õigustatud kohe pärast riigipöördekatset, äh, siis äh, see, seda on võimalik järjest vähem ja vähem õigustada, mida kaugemale see riigipöördekatse jääb meist. sada tuhat, isegi rohkem riigiteenistujad on oma töökoha kaotanud, eraettevõtted ja muud asutused on likvideeritud ja see protsess on veel käimas. Äh, ma olen öelnud, et on ähm, praegusel hetkel vaja äh, sellest kriisiolukorrast nüüd äh, üle saada ja tuleb tegeleda sellega, mida on vaja korraldada nii era- kui riigisektoris Äh, kiiresti oli vaja reageerida äh, kohe pärast riigipööre katset äh, kõlanud piinamissüüdistustele, väärkohtlemissüüdistustele, need piinamised ja väärkohtlemised, mis väidetavalt aset leidsid, said Äh, veel lisa äh, nende äh, reeglite peatamise või mm, tühistamise kontekstis ja Euroopa Nõukogu piinamisvastane organ edastab oma raporti Türgi ametivõimudele ja meie oleme kutsunud neid üles selle raporti võimalikult kiiresti avalikustama selleks, et kord majja lüüa selgust, tuua olukorda ning kaotada ära igasugused kahtluse varjudki nende süüdistuste kontekstis Äh, kriminaalse vastutuse kriteeriumid äh, kõikide nende juhtumite puhul äh, on ebaselged. vabaühendused, ametiühingud, pangad, ettevõtted et, Äh, kes on seotud Gülani äh, liikumisega, äh, tegutsesid vabalt kuni viieteistkümnenda juulini ja ei ole võimalik karistada inimesi tagantjärele selle eest, et nad nendega seotud on, sellepärast enne viieteistkümnendat juulit ei olnud nende asutuste ja organitega koostöö tegemine kuritegu. mis puudutab proportsionaalsust, siis ei ole võimalik kohaldada sama loogikat riigiteenistujatele, meediaühendustele, vabaühendustele, küsimustele, äh, tuleb äh, erasektorit ja riigisektorit eraldi vaadata, neil on vaja erinevat lähenemust äh, ja avalikus sektoris ei ole võimalik madala astme riigiametnikku kohelda samamoodi kui kohtunikku, sellepärast et need inimesed ei kujuta samasugust ohtu sa,, sama taseme oht ei käi nendega kaasas aga kui vaadata neid kriisimeetmeid, siis kõiki inimesi äh, koheldi samamoodi, äh, samad karistusmäärad kehtisid, äh, samad reeglid kehtisid, aga ähm, ei, ei olnud piisavalt juhtumipõhiseid otsuseid ja, ja oli ka muid puudujääke ja ka erasektori valdkond on väga problemaatiline minu arvates, sellepärast et äh, seal toimuv mõjutab äh, väljendusvabadust äh, ähm, ja kogunemisvabadust ja see on demokraatliku ühiskonna põhise aluseks ju. varasid on külmutatud, nende asut-, neid asutusi on likvideeritud ilma demokraatlikke põhimõtteid austamata ja see on täiesti ebaproportsionaalne lähenemine kui on kõhklusi, kahtlusi, siis on võimalik organisatsiooni äh, tegevust peatada, varad külmutada senikaua, kuni äh, on aset leidnud äh, vajalik juriidiline menetlus ju. lisaks sellele otsused, mis puudutavad ka inimeste pereliikmeid, mõningad juhtumid on olnud sellised, kus kahtlusaluste pereliikmete passid on tühistatud ja ka teisi õigusi on nende pereliikmete puhul rikutud ja see kõik on täiesti vastuvõetamatu Äh, nüüd õiguskaitse küsimused, kuhu inimesed saaksid Türgis pöörduda oma õiguste kaitseks, see on väga oluline ja tõsine küsimus. inimesed äh, äh, kes olid nimekirjas äh, mis oli lisatud äh, sellele uuele seadusele, nemad ei saa äh, põhiseaduskohtusse pöörduda ja kohtusse üldse pöörduda. Äh, kohtuasju on olnud tegelikult väga palju, inimesed on püüdnud äh, valitsuse teatud otsuseid äh, küsimuse alla seada, kuid paljud juhtumid jõuavad ka Strasbourgi kohtusse. ka Strasbourgi on viimaste nädalate jooksul jõudnud palju sarnaseid taotlusi ja me tõenäoliselt näeme seda ka tulevikus veel ja vajadus äh, selle järele, et oleks õigus pöörduda rahvusvaheliste kohtade poole, on väga oluline aspekt ja see tagab süsteemi äh, tõhusa toimimise. kas kohtusüsteem suudab äh, selle väljakutsega Türgis toime tulla? no see on kahtlane, sellepärast et kui on äh, kolm tuhat viissada äh, prokuröri ja äh, kohtunikku, kes on töölt vabastatud või nende tegevus on peatatud ja nad on kohtu all, siis tekivad küsimused, et kui sõltumatult ikka kohtusüsteem sellises riigis toimida saab kui mina Türgi äh, ametivõimudelt küsisin, kuidas nad selle olukorraga kavatsevad toime tulla, siis nad on meile öelnud, et me võtame palgale äh, uusi kohtunikke ja toome ametist tagasi äh, juba pensionile läinud kohtunikke, aga mina olen selle lähenemise osas skeptiline. pärast memo avaldamist on olukord veelgi hullemaks muutunud, on kaks uut seadust vastu võetud eelmisel nädalal, üks puudutas seda inimeste nimekirja, kes ametist tuleks vabastada ning tei-, teine puudutab inimeste vangistamisvõimalust isegi kuni kuue kuu jooksul, ilma tagamata neile juurdepääs äh, õigusabile. Äh, Jabakõri äh, linnapead on ka vangistatud, mina kohtusin nendega aprillis Türgis olles ja sellega on käsikäes käinud ka problemaatilised meetmed, kaheksas provintsis on internetile juurdepääs äh, Mhm, kaotatud, ehk siis internet on olnud maas äh, suures osas Türgist. lisaks sellele on äh, Džumhuriyeti ajalehe kontoris äh, reid korraldatud, see oli üsna hiljuti ning teatud süüdistuste absurdsus sai selgeks üsna pea, sellepärast et selle ajalehe ähm, töötajaid süüdistati nii PKK liikmelisuses kui kullanismis ja no see on absurdne aga nad on nende eh, süüdistustega nüüd silmitsi ja see on selge märk minu jaoks, et nende kriisimeetmete esialgseks ja ainsaks eesmärgiks, eh, et nende eesmärki on nüüd hakatud ära kasutama kurjasti. Eh, viisteist kurdi mm, meediakanalid on ka suletud ja äh, Äh, äh, parlamendisaadikute immuniteet äh, on kaotatud paljude parlamendisaadikute puhul ja nüüd, kui vaadata Veneetsia komisjoni arvamust immuniteedi küsimuses, siis see on ju Euroopa Nõukogu nõuandev komisjon selles küsimuses ja ta ütles, et tegelikult ei olnud mingit vabandust äh, sellele, et äh, üksikisikute puhul ei saanud eraldi keskenduda selle immuniteedi kaotamisele või äravõtmisele, et seda ei pidanud tegema, seda ei oleks pidanud tegema nii-öelda ühtse meetmena mm. äh, me oleme püüdnud olla dialoogis Türgiga, kuid tulemusi veel ei ole saavutatud, aga nüüd on kätte jõudnud aeg Türgil tulemusi hakata näitama. lõpetan siinkohal, aitäh! suur tänu! suur tänu selle infurika ettekande eest. kõigepealt annan sõna äh, Kati Piirile, kes on meie raportöör. suur tänu teile, suur tänu, juhataja. aitäh teile ka volinik Mužnik selle äh, kiire visiidi eest Euroopa Parlamenti. Te ütlesite juba oma sõnavõtu lõpus, et viimased kümme päeva äh, on kaasa toonud kurdi rahvasaadikute arreteerimise äh, ning sada nelikümmend kaks ajakirjanikku on arreteeritud äh, rohkem kui kusagil mujal maailmas ning äh, ning veel kord kümme parlamendiliiget, Türgi parlamendiliiget, kes esindavad viis miljonit äh, valijat. kell kaks öösel, kui tungitakse sinna koju ja kohetakse, koheldakse sind nagu kurjategijat, võib ise ette kujutada, mis toimus näeme, kuidas Türgi aina triivib eemale Euroopa väärtustest, olukord loomulikult on halvenenud enne riigipöördekatset, meediapluralism on kadunud, oleme näinud ka seda, et kurdi vähemusel pole demokraatlikke esindajaid, keda poleks puudutatud. loomulikult PKK on Euroopa Liidu terroriorganisatsioonide nimekirjas, aga kui kui võetakse ära nende demokraatlikult valitud esindajad, siis jäävad alles ainult radikaalide liikumised ja see on äärmiselt halb. mulle tundub, et Türgi hakkab ust, ust sulgema Euroopale. Türgi on see, kes ukse kinni tahab panna, kui järgmisel nädalal, nagu oleme kuulnud, esitatakse Türgi valitsuse poolt ettepanek äh, taaskord, äh, et esitatakse ettepanek surmanuhtluse taastamiseks, siis puudutab see ka Euroopa Nõukogu, sellele ei saa jätta poliitiliselt vastamata. homme toimub see arutelu parlamendis, kus komisjon esitab oma iga-aastase raporti. kõigepealt suur tänu teile teie raporti eest, need on meie jaoks väga äh, väärtuslikud, äh, väga detailide rikkad, rikkad, need on äh, Äh, õiguslikult põhjendatud ettekanded selle kohta, mis riigis toimub. mis menetlus käivitub Euroopa Nõukogus juhul, kui äh, loodan, et seda ei juhtu, aga mis siis, kui juhtub, kui Türgi võtab äh, taas, otsustab taaskasutada surmanuhtlust? kas ta kaotab oma liikmelisuse Euroopa Nõukogus, kui tema liikmelisus katkestatakse, siis mida see tähendab kõigi nende juhtumite jaoks, kui nagu te ütlete, Türgi kodanikel äh, on nüüd õigus pöörduda türklastel on seni õigus pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtus poole, aga mis juhtub siis, kui Türgi liikmelisus peatatakse? Te mainisite piinamise ennetamise komitee raportit, loodame, et Türgi valitsus, nagu nad minevikus tegid, selle avaldavad ja veel viimane küsimus, nagu te teate, viimastel kuudel oleme pidevalt arutanud terrorivastast seadust, oleme pöördunud ka Euroopa Nõukogu poole, et antaks suuniseid Türgi valitsusele. kas arvate, et isegi kui ehm, seadust muudetakse seni, kuni valitseb eh, erakorraline olukord ja me näeme, kuidas seda kasutatakse, ellu rakendatakse, et see meie mured lahendab selle seaduse eh, kasutamise elurakendamise kohta. suur tänu teile, et tulite, aitäh. järgmisena saab sõna proua Sommer. minagi tänan fraktsiooni nimel teid südamest selle eest, et leidsite tee meie juurde. ja ma tänan ka väga selgete sõnade eest. meiegi näeme asja samamoodi, kõik eh, inimõigused on kadunud ja eh, see erakorraline olukord on midagi, mida nüüd pidevalt pikendatakse ja president on saavutanud, mis ta tahtis. aga see tegelikult eh, tähendab, et demokraatiat enam ei ole, õigusriigi samuti mitte, absoluutselt kadunud ja nii palju kohtunikke, prokuröre, advokaate on, on vanglasse heidetud, eh, enam ei ole võimalik advokaati leidagi ja isegi kui leid-, peetakse, siis eh, ei julge too minna kohtusse kaitsma. nii et õiguspärast menetlust ei ole võimalik enam kohaldada. Eh, ja see puudutab kõiki. ja tahaksin veel rääkida ühest asjast. Eh, juba enne Butši hakkas see protsess. nimelt ärimeeste äh, vara konfiskeerimine algas juba enne putši ja see jätkub nüüd veelgi ulatuslikumalt ja omanikutele esitatakse süüdistus või kahtlustus ja see ei lubata ka välismaale suunduda, võetakse ära dokumendid ja kui kellelgi on õnnestunud põgeneda, siis tema perekonnaliikmed, kes on maha jäänud, satuvad surve alla. nii et tahetakse riigistada rikaste ärimeeste vara ja arvatakse, et see siis äh, müüakse edasi soodsalt kellele iganes siis. nii et see ei ole vastuvõetav, ma olen väga tänulik, et te rääkisite siin süütuse presumptsioonist. jah, äh, Euroopas sellest ütlevad paljud, et Külen, jah, see on mõistetav, et tema korraldas selle putši. ma ei suhtu mingi sümpaatiaga ei Küleni liikumisse ega AKP-sse, e, tema juhtkonda. aga ei ole ju tõestatud, et Küleni liikumine tõesti osales putšis ja see kõigi kahtluse alla panek, see on erakordselt ohtlik ja meie Euroopa Liidus peame kogu aeg meeles pidama, et ennekõike ikkagi kohaldub süütuse presumptsioon. Te siin loetlesite terve rea aspekte, meie oleme asjal ka silma peal hoidnud, üks asi, mis meile väga suurt muret teeb. kolleeg Piiri ka rääkis sellest. kahtlus, et jälle on hakatud piinama. ja me oleme kuulnud ka väärkohtlemistest vanglates ja olukord vanglas võib olema kohutav, sest tuhanded ja tuhanded on nüüd seal pärast arreteerimisi. ja on kuul-, toodud piinamisest oleme näinud televiisorist, nagu tegemist oleks olnud rohkem kui väärkohtlemisega. ja paar päeva tagasi oli teade selle kohta, et ka arstid ja kriminalistid kaotavad töö. nii et olen väga-väga mures. kas Euroopa Nõukogu äkki saaks tõesti äh, selgus luua, kas tõesti on jälle äh, piinamisega tegemist. ja olen, esitan küsimuse, mida ka Kati Piiri küsis, et mida nüüd Euroopa Nõukogu võtab ette, kui surmanuhtlus taastatakse. Euroopa Nõukogu võib muidugi soovitusi anda, aga Euroopa Liidust ei saa ka mööda minna. Madridis I have uh, basically two questions uh.... põhimõtteliselt on mul kaks küsimust. Äh, Türgis puudub sõltumatu kohtuvõim, äh, puuduvad õigusriiklikud põhimõtted, inimõigusi ei austata, tuhanded inimesed äh, on vanglates, neid piinatakse, kiusatakse taga ja nii edasi, väga lihtne küsimus. kõik see on väidetavalt vajalik äh, selleks, et tagada demokraatia ja veelgi enam, enamat. Äh, kui nad äh, rahul ei ole, siis neid ei eksisteeri. kas me võime öelda, et Türgi tegelikult ei ole enam demokraatia? see on üks küsimus. jah, me võime rääkida väga teoreetilises kontekstis inimõigustest, aga Äh, põhimõtteliselt on oluline, et see väga lihtne küsimus, mis, mis ma just esitasin. ja teine küsimus. kas te olete nõus äh, minuga, et äh, selline leebel lähenemine, mida me oleme viimase kolme kuni viie aasta jooksul ajanud, on läbi kukkunud ja et me peame nüüd hoopis teistsuguse lähenemise võtma Türgi suhetes? kas me peaksime näiteks nõudma, et Türgi kõigepealt täidaks kõik oma kohustused Euroopa Liidu suunal, kaasa arvatud kõikide liikmesriikide suunal? aitäh! George Takis, palun. Eh? aitäh. ma arvan, et ma ei pea siin hakkama tänama Euroopa Nõukogu esindajat. Ähm, see on ilmselge, et me oleme talle väga tänulikud, ta on suures osas ähm, panustanud sellesse, et me oleme saanud selle pildi sealsest olukorrast ja ma ei taha korrata seda, mida teie olete juba öelnud ja mida minu kolleegid on öelnud seoses vangistamisega, piinamisega, äh, ametitest vabastamisega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 kolmanda, suuruse kolmanda äh, poliitilise partei juhtide vangistamine on siin oluline. Äh, mõned äh, päevad enne riigipöörde katset üks Türgi ajakirjanik, kes ütles mulle, et neil on juba nimekiri kahest tuhandest kohtunikust, kes lähipäevadel ametist vabastatakse ning siis leidis aset see riigipöörde katse ja pärast seda need inimesed tõesti ka ametist, ametist vabastati ning laienemisvolinik härra Haan Äh, jättis ka oma sõnavõtus mõned küsimärgid õhku. ta tahtis ka teada, kuidas see nimekiri enne juba eksisteeris ja äh, ma ei taha siin vandenõuteooriaid õhutada, aga Erdogan ise on öelnud, et see riigipöördekatse on Allahi kingitus olnud. selle kohutava olukorra kirjeldus, mis Türgis valitseb, valmistab meile tõesti suurt muret. ja meie kahetsuse avaldamisest ei piisa, me peame midagi tegema, mida me teha saame. jah, surmanuhtluse küsimus, kolleegid on seda juba tõstatanud. ma usun, et kui see järgmisel nädalal tõesti ka läbi läheb, siis me peame tõesti väga karme meetmeid tarvitusele võtma vaadake, mis seal toimub, inimesed äh, surevad seal ilma, et äh, kohtu alla neid üleüldse antaksegi, inimesi tapetakse enne äh, kohtu alla andmist, jah, loomulikult äh, inimese tapmine peale kohtuotsust äh, on ka taunitav teema, aga me ei tohiks lasta sellisel olukorral, mis praegu valitseb, lasta jätkata. mida te teate? nüüd proua Lohvpiller, palun, teil on kaks minutit. suur aitäh suur aitäh selle ettekande eest ja selle raporti eest, see on väga asjakohane ka meie töös siin mul on ka kaks küsimust, esimene puudutab piinamist. kui te kõnelesite Türgi ametivõimudega, siis äh, kuidas te, nemad äh, põhjendasid seda, et äh, piinamist laiapõhjaliselt kasutatakse kinnipidamisasutustes? meil käis siin Türgi üks aseminister ja tema vältis vastuseid sellisele küsimusele. ta lihtsalt ütles, et Erdogani valitsus tuleb kiita selle eest, et ta kümme aastat tagasi võttis nulltolerantsi poliitika vastu piinamise suunal. ja teine, riiklik inimõiguste komisjon, kas see endiselt veel toimub? toimib seal ja kui ta toimib, siis kas ta saab oma tööd teha sõltumatult, aitäh. Κεφάλαιο Γιάννης, πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Aitäh, härra esimees. ka mina tahaksin omalt poolt tänada äh, härra Musniksit selle eest, mida ta meile kõneles ja rääkis. ta oli väga selgesõnaline oma ettekandes ja kahjuks see äh,, mida me kuulsime, peegeldab tegelikult ka meie nägemust äh, Euroopa Liidu ja Türgi ühisdelegatsiooni eh, esimehena eh, tahaksin mina öelda, et vaatamata meie püüdlustele ja vaatamata peaaegu üksmeelsele nägemusele meie delegatsioonis on meil siiski suuri probleeme. me oleme teinud väga palju kompromisse, kuid meil on väga keeruline olnud äh, järgmine kohtumine kokku leppida, vaatamata sellele, et aasta on juba möödunud, Euroopa Parlament on andnud välja eriloa mitte külastada ainult Ankarat, vaid äh, ka selleks, et et äh, see äh, ühisparlamentaarne kohtumine seal korraldada, selle asemel, et korraldada Brüsselis, kus ta algselt pidi aset leidma. meil on olnud tõsiseid probleeme, väga palju on räägitud siin inimõigustest, õigusriiklusest, tagakiusamistest ja ka surmanuhtlusest, aga ma arvan, et siin tuleks mainida veel ühte lisadimensiooni, äh, milleks on see asjaolu, et rahvusvaheline õigus on kahtluse alla seotud, eriti kui me peame meeles, milline on Erdogani retoorika olnud, eriti just Lausanne'i leppe kontekstis, mis tegeleb Kreeka, Türgi, Bulgaaria küsimusega ja ka muuga. seal viidatakse ka sellele, mida tuhande üheksasaja kahekümnendal Rahvusassamblee otsustas Ottomani impeeriumi äh, territooriumiga seoses äh, ja nii edasi. ma arvan, et kõik need avaldused on vägagi plahvatusohtlikud. kui me peame silmas äh, seda, mida ka teie just ütlesite ja mida meie kolleegid on öelnud, siis see kõik on väga murettekitav ja ma tahaksingi teada, kas Euroopa Nõukogu on ka mures nende piiriküsimuste piiriküsimuste pärast. Eh, suur tänu, suur tänu teile, härra ning ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid ütlesid, aga kõige olulisem küsimus on ehk see, milline on teie seisukord eh, selle kohta, et Türgi võib jääda eh, Euroopa Nõukogust välja, juhul kui ta taastab surmaõiguse, aga mida teie arvates peaks tegema riikidega, mis niimoodi selliseid äh, äh, otsuseid vastu võtavad ning mis te arvate, mille jaoks, mis on Erdoganile oluline, mida meie saame teha, millel oleks tegelik mõju Erdoganile? meie teame enam-vähem, mida me tahame. parlamendi seisukoht on üldiselt äh, üsna üksmeelne. aga mida saame teha selleks, et mõjutada Erdogani ilma, et me teeks sealjuures halba Türgi kodanikele. kas te arvate, et on midagi sellist, mida võime teha ilma, et me sealjuures äh, kahjustaks Türgi rahva olukorda? suur tänu teile. ma tahaksin teid omakorda tänada kirjelduse eest, äh, selle eest, kuidas kirjeldasid olukorda Türgis ning äh, loomulikult olukord on pärast riigipöörde katset kiiresti halvenenud, tegelikult see kogu protsessi tegel-, lihtsalt kiir-, kiirendas. ning äh, sellest, äh, mis äh, on murettekitav, peab ütlema, et natsionalism aina ägeneb ja eurooplased ükskõik, kus me midagi ütleme, süüdistatakse meid selles, et me äh, ei toeta Türgit piisavat pärast äh, riigipöördekatset võitluses terrorismi vastu, pidevalt meid šantažeeritakse. ma sooviksin teada, kas teie äh, Euroopa Nõukogus äh, olete samal seisukohal ja leiate, et teatud nägemused Türgis peaksid muutuma. sooviksin teada ka Äh, selle kohta, kuidas Türgi reageerib äh, nõukogu otsustele, sest mulle meil tundub, et nad ei reageeri adekvaatselt ning äh, mis puudutab muid praeguseid olukordi kirjutavaid elemente, meile siin tundub praegu, et tuleb vaadata, millised seadused olid olemas enne ja sooviksin lõpetada, et ma toetan täielikult kõike seda, mida öeldi surmanutluse taastamise kohta, minu meelest tundub see täiesti häälestusväärne olevat. järgmisena saab sõna härra Burgitsia. suur tänu teile, ma, mina olen teile väga tänulik selle eh, ilus, huvitava ettekande eest, kaks kiiret küsimust. kõigepealt eh, kõigepealt siis äh, Äh, võttes arvesse, kuidas islamistlik ideoloogia äh, aina enam levib, kas see äh, tundub ka see, et, et Türgis see võib tähendada seda, et kristlasi hakatakse taga kiusama ja et usuvabadusest hakatakse mööda vaatama. on selliseid elemente, mis panevad muretsema, mida saaksime me teha, et garanteerida usuvabadusse, eriti eh, kristlaste õigusi, et nad saaks oma usku vabalt praktiseerida. teiseks, kas peab eh, nüüd tõesti eh, arvama, et see riik, kus kodanikuõigused hakkavad ära kaduma, kus eurooplased elavad, kus nad lähevad tööle, kus on meie ettevõtteid, isegi kui töötatakse ainult ajutiselt, millised meetmed tuleks kasutusele võtta, et ära hoida rünnakuid vabaduse vastu või Euroopa kodanike tagakiusamist, kes võib-olla eh, üritavad ka eh, toetada neid, kes, keda kiusatakse taga nende poliitiliste ja usuliste arvamuste pärast. tänan, järgmisena annan sõna härra Brokile. Äh, ma tänan südamest tahan ka paar sõna öelda sel teemal. on täiesti selge, et praegused arengud Türgis viivad selleni, et Türgi eemaldub jätkuvalt Euroopa Liidu lähenemiselt teelt. ta on kaugemal nüüd kui kaks või viis või kümme aastat tagasi Euroopa Liidust ja põhjuseks on arengud juba aastal kaks tuhat neli ma suhtusin kriitiliselt liitumiskõnelustesse, ütlesin, et äh, tol ajal juba, et see ei ole õige tee. kahjuks seda keegi ei kuulanud tollal, protsess käivitus, aga me tollal ütlesime, et kui tingimused ei ole täidetud, et kohtupidamine on sõltumatu, et äh, poliitika on ülimuslik äh, sõjaväe üle aga nüüd ei ole enam keegi presidendist sõltumatu tänaseks. nii et kõik on täpselt tagurpidi. ja mul on mulje, et, et see Gemali süsteem Euroopa Liidule sobivaks muuta tegelikult oli ettekäändeks, et olemasolev süsteem asendada hoopis teistsuguse süsteemiga, mis absoluutselt ei ole Euroopa Liiduga kokku sobiv. ja meie läksime sellesse lõksu. surmanuhtlus oleks täielik põhjus selleks, et välistada edasised läbirääkimised. Need ei ole enam siis võimalikud. tuleb siis peatada, peatada, mitte lõpetada, vaid peatada vastasel korral meil see instrument ka kaob. aga ei saa nii olla, et heidetakse vanglasse ja sõnavabadust rikutakse, meie siin avame peatükke. on vaja jälle kõigepealt luua tingimused, et tõesti asjad jälle hakkaksid, pöörduksid õigetesse radadesse ning nõukogu läbirääkimiste mandaat Euroopa Komisjonile eh, on olnud eesmärgiks, et liitumine on lõppeesmärk, aga nüüd on, kui midagi sellist on juhtunud, kas me ei ole nüüd mitte ristteele sattunud ja peame mõtlema järele, samas kaotada Türgi, arvestades islamistlikke ohte, mis meil valitsevad, ei ole ka meie huvides. ja Süüria ja pagulasküsimusest koostöö Türgiga, me Tuneesia ja Egiptusega teeme koostööd. sellest loobumine ei oleks meie huvides. nii et tuleb asjad hoida lahus pagulasküsimusest eraldi. me ei tohi kaotada võimalust kolme miljonit Süüria pagulast toetada Türgis. Nad ei tohi kannatada Erdogani vigade pärast, nii et me peame siin ikkagi eristatult lähenema. üks asi on liitumisprotsess Euroopa Liiduga ja teine on Ehm, see pagulasteema, need peavad olema erinevates ehm, sahtlites nii-öelda. tänu ja nüüd on teil sõna. suur tänu teile küsimuste eest. mõned neist olid äh, väga poliitilised ja ulatuvad väljaspoole minu mandaati, mis piirdub inimõiguste küsimustega ja ma vastaksin nüüd inimõiguste teemalistele küsimustele. surmanuhtlus oli üks oluline küsimus. et ei saa olla Euroopa Nõukogu äh, liige ja äh, töötada surmanuhtlust. väga paljusid asju nagu lähiajalugu on näidanud, äh, võib teha väga paljusid asju, jättes Euroopa Nõukogu liikmeks, kuid surmanuhtlus ei ole üks neist asjadest. ning see tekitab kindlasti arutelusid meie juhtorganites mina selles arutelus ei osale, tegemist on poliitilise aruteluga, mis, kus otsustatakse, milliseid meetmeid kasutusele võtta. kuid äh, minul on tunne, et äh, surmanuhtlust ei saa toetada, jäädes Euroopa Nõukogu äh, liikmeks, liikmelisus satub suuri oh,, suurde ohtu ja see oleks räige äh, samm meie põhimõtete vastu, milles kõik on kokku leppinud. igasuguseid muid õigusi neist õpp, üritada kõrvale hiilida muidugi mitte, nüüd see, mis muud, sellest aga mitte, nüüd mis puudutab piinamist, siis piinamis äh, süüdistusi on esitatud väga palju, eriti otse pärast äh, riigipöördekatset. Neid on väga raske tõestada, sest Türgis riigisisene mehhanism selleks puudub kuid äh, kummaliselt mõningates valitsusasutustes, kus on äh, kosut-, kogutakse materjale riigipöördekatse kohta, nad õõnestavad omaenda tegevust, öeldes, et äh, näiteks agentuur, kus oli väga palju fotosid, nad andsid lausa pildiraamatu piltidest riigipöördekatse kohta ning näete seal seda, kus Äh, äh, inimesed, äh, sõjaväelased on neile, on riided seljast kistud, sunnitatakse neid põrandal lamama, nii ei tohi lihtsalt teha. tegemist oli ju tegelikult riigiga, mis oli teinud palju suuri edusamme, oli väga palju pär-, pär-, kärbitud, piiratud piinamise kasutamist me ütlesime türklastele, ärge kaotage selliseid äh, edusamme, ärge hakake tagasi, tagasi liikuma, suhtuge asjasse tõsiselt. <laughs> Nemad äh, eitasid seda. ma ütlesin, võete, võtke tõsiselt neid süüdistusi, avaldage raport ning äh, kasutage meetmeid, mis võimaldaks teisse paremini suhtuda, näiteks võimaldage ligipääsu äh, advokaadile, ärge hoidke inimesi äh, sidemete äh, välismaailmaga. Öelda, et massiliselt piinatakse, mina ei saa seda öelda. ootan huviga SVT raporte ning soovitan ka Euroopa Parlament sellega raportiga tutvuks. mis juhtuks, kui Türgi kuulumine Euroopa Nõukogusse ka küsimärgi alla satuks praegu käsitlusel olevad küsimused kindlasti eh, endiselt eh, jääb, eh, järgiks, neid uuritakse edasi inimõiguste kohtus ja otsused on endiselt siduvad, hoolimata sellest, kas see riik, riigi kuulumine Euroopa Nõukokku on peatatud. kodanikuühiskond, kuidas saata äh, sõnum poliitikutele ilma halba tegemata kodanikuühiskonnale. kodanikuühiskond tundub, et neid äh, on unustatud, nende inimõigused on unustatud Euroopa sõprade poolt, eriti just nimelt äh, Kagu-Türgis äh, terrorivastaste organisat-, rünnakute näol. ja keegi ei ole küsinud, et miks on komandanditund, miks inimeste õigusi piiratakse nii et äh, arvan, et oleme kodanikuühiskonnale võlgu, et tõstataks neid küsimusi äh, igal võimalikul viisil ning äh, üks küsimus, mille olen tõstatanud võimuesindajatega või üsna edutult praeguseni, neil on tohutu suured ressursid, neil on suurepärased vabaühendused inimõigustega, mis tegelevad, neil on arstide ja advokaatide ühendused, ülikooli teadlased et on samuti assotsiatsiooni moodustanud. Neil on tohutud võimalused olemas. nii et arvan, et peaksime nende huvides samuti nõudma inimõigustele tähelepanu pööramist. mis puudutavad nüüd kristlaste tagakiusamine, ei ole selleteemalisi äh, raporteid näinud, laiapõhjalist tasakiunamist, kiusamist pole täheldatud, see ei tähenda seda, et seda ei oleks olemas. mis puudutab riski Euroopa kodanike jaoks, eh, päev pärast seda, kui ma Balkanist lahkusin ja aprillis eh, toimus terrorirünnak. terrorioht, eh, sõltuvalt sellest, mida arvate, kui mõnist on terroristid, siiski Türgis nad tegutsevad, PKK, Daesh, oht on täiesti reaalne ja oht on, olukord on väga ohtlik. see ei õigusta valitsuse inimõiguste rikkumist terroriga võrdlemise nimel ning sellega tegelen ma detsembris avaldatavas memorandumis. ja rääkides nüüd meetmete õiguslikkusest, samuti nende proportsionaalsusest, kohtupraktikast, mis on väga pikaajaline juba Euroopa Inimõiguste Kohtus, äh, äh, siis võib äh, tuvastada väga palju paralleele eelnevate juhtumite vahel ja juhtumite rühmitust, rühmade vahel on täiesti olemas ning järgmine samm minu jaoks on memorandumi koostamine terrorivastase võitluse inimõiguste rikkumise kohta Kagu-Türgis ning jaanuaris loodan avaldada meediavabaduse kohta memorandumi, sest äh, nagu te ütlesite, see on samuti väga murettekitav ja ma arvan, et äh, sea-, sõnastuse muutmine ei ole tegelik äh, probleem, tegelik küsimus on selles, kuidas kohtud seadusi rakendavad. ma tean, et väga tihti me üritame leida võimalikult lihtsaid märke, mille põhjal olukorda hinnata, kuid tegelikult on asi siiski selles, kuidas kohtud terrori mm, teemalisi kohtuasju mm, uurivad ning mm, ma tahaks, et te tutvuks ATP liidrite haldusega, kus Türgi kaotas kohtus ja seal valitsus lihtsalt eh, kaotas kohtuvaidluse, kus ta soovis illegaalselt, kas ta soovis parteid, ühte parteid, mitteametlikku parteid keelustada. ja eh, see, ilge eh, on see, et selge on see, et kui me keelame ära äh, legaalsed äh, kurdi parteid, jätame õiguse neile, kes äh, kasutavad relvi ning e, väga paljud aktivistid, väga paljud ajakirjanikud on öelnud, et terrorivastases võitluses ei saa kasut-, liialt rikutakse inimõigusi. Euroopa Nõukogu kavatseb endiselt tihedalt suhelda Türgiga meid, äh, kes ta külastab Strasbourgis järgmisel nädalal äh, justiitsminister, kohtun temaga, kohtuvad temaga ka paljud teised ning see PT raport loodetavasti avalikustatakse üsna varsti. ma tean, et Parlamentaarne Assamblee, äh, kes teevad sarnast tööd nagu teiegi ning Euroopa Inimõiguste Kohus teeb samuti oma tööd edasi. mul on väga hea meel Eh, selle üle, et te leidsite, et memorandum on kasulik, arvan, et on väga hea, väga vajalik, et me räägiks eh, ühel häälel eh, ja arvan, et peame aitama Türgit, et nad muudaks suunda, et ta, et, et ta praegused meetmed muudaks kehtetuks ja et ta tuleks tagasi lähemale Euroopale. suur tänu ja selle arutelu me sellega ka lõpetame. Meine Damen und Herren. kallid daamid ja härrad, minu ettepanek on järgmine. Eh, nüüd selle lükkame edasi ÜRO eh, käigu aruande ja võt-, tuleme kohe Mongoolia raporti juurde, sest see on tähtsam. kes on selle ettepaneku poolt? hästi, härra Šolts, palun. ma tänan, kallid kolleegid Mongoolia kuulub nende riikide hulka maailmas, kes eh, üheksakümnendatest aastatest on läbi teinud väga põhjaliku poliitilise ja majandusliku ümberkujunduse protsessi ja eh, on, pidi ennast täiesti ümber organiseerima ja eh, poli-, Mongoolia on olnud avatud riik ja Äh, tähtis on nüüd koostööd äh, normaalsetes õiguslikes raamides korraldada. meil on koostöö ja majandusleping ja nüüd on jutt partnerluse koostöö raamlepingust. selle lepingu ratifitseerimise protsess liikmesriikides nüüd tõesti hakkab lõpule jõudma. kolm liikmesriiki Euroopa Liidus ikka veel ei ole tänaseni lepet ratifitseerinud ja Euroopa Parlament peab ka oma nõusoleku andma, et tõesti avada tee tihedamale koostööle e, keskkonna ja majandusküsimustes. on traditsiooniks see, et väliskomisjon e, võtab vastu resolutsiooni sellisel puhul. ja e, kui ma tegelesin selle teemaga, jõudsin veendumusele, et et resolutsioon võib meile anda ka võimaluse Mongoolias toimunud arengute üle diferentseeritult arutleda ja mõelda selle peale, kuidas tulevikus koostööd korraldada Mongooliaga, nii et seal oleksid head väljavaated. minu resolutsiooni eh, eelnõu on nüüd teie ees. Te teate, et tema lehekülgede arv on piiratud eh, ja loomulikult sellepärast ei õnnestunud kõike sinna kirja panna. ja äh, seda raskem oli see, et me ei ole pikka aega juba selle riigiga põhjalikult tegelenud. nüüd äh, esimene tutvustus, ma tahaksin rääkida ka, millised vastuoludega on Mongoolias tulnud rinda pistma ja mis võiks olla huvipakkuv ka tuleviku seisukohast. Mongoolia äh, puhul tahaks juhtida tähelepanu sellele, et see on, Mongoolia on hea näide, kuidas demokraatlikud muutused on võimalik selles piirkonnas läbi viia ja jätkusuutlik areng saavutada. üheksakümnenda aastate algusest on poliitiline süsteem öö, olnud öö, rahumeelne ja erinevatelt parteidelt on võim üle läinud rahumeelselt teelt teistele ning tulemuseks on poliitilised korrektiivid olnud. see on olnud demokraatlik protsess, aga me ei saa veel öelda, et ta oleks poliitiliselt täielikult stabiilne. aga tegemist on meie Ähm, partneriga ja tähtis on vaadata ka, mida tehakse töösuhetes, keskkonnakaitsel ja tähtis on ILO ja teiste organisatsioonide soovitused ka ellu rakendada selles riigis siduvalt ning öö, äh, väga suur rotatsioon on valitsuses, eriti pärast valimisi. võrreldes Lääne-Euroopaga äh, on ka kodanikuühiskond nõrgem. ja äh, tõsi on ka see, et pärast valimisi äh, Ehm, võtab parlament äh, vastu seadusi, mis võib-olla ei ole põhjalikult ette valmistatud ja revideerivad tehtud. see puudutab nii karistusseadustiku reformi ja samuti surmanuhtluse kaotamist, need on väga tähtsad teemad nii Euroopa Liidule kui ka parlamendile. Transparency International äh, avaldas äh, korruptsiooni tunnetamise indeksi ja selles on Mongoolia keskmisel kohal, aga endiselt korruptsioon esineb laialdaselt Mongoolias. korruptsiooni teema on aktuaalne ja peab seda mõistma, kui me vaatame mm, kriisiprotsesse selles riigis, ühel pool on väga öö, rikkad loodusvarad Mongoolial, üheksakümnendates aastates majandus, sotsiaal ja mm, hariduspoliitika on liiga palju sõltunud just tooraine hinnast ja just praegu paraku on sattunud surve alla. kolmkümmend protsenti elanikkonnast elab endiselt eh, allpool vaesuse piire eh, ja majanduslik eh, areng ei ole nende olukorda parandanud. ja küsimus on selles, kuidas ikkagi paremini loodusvaradest saadav tulu laiendada kogu elanikkonnale. nüüd poliitilised vead on kaasa toonud selle, et eh, skp kasv on seitsmeteist koma viielt protsendilt pea nullini kahanenud eksperdid lähtuvad sellest et, et viiskümmend kaheksa protsent elanikkonnast ainult on tööhõiveline. ja sada kaheksakümmend kolm protsenti on riigivõlg kasvanud ning palju suuremad, kui riik endale seda lubada tohiks. nüüd reservid on ka hakanud kahanema ja sellepärast on Rahvusvahelise Valuutafondi poole Mongoolia pöördunud ja esimesed läbirääkimised juba toimuvad. ja nüüd peab Mongoolia valitsus otsustama, kas ta on valmis konsolideerima oma eelarved, nii nagu Rahvusvaheline Valuutafond seda nõuab ja leevendama sotsiaalseid pingeid ühiskonnas samuti maalt elanikkonna lahkumist linnadesse pärssima ning ka rohkem panustama keskkonnakaitsesse. nüüd Mongoolia valitsus öö, otsib nüüd alternatiive ja seda oma naabrite juures ja regionaalset erinevates eh, integratsiooniprojektides osaledes. Euroopa Liidu poliitika Mongoolia suunal on varasemal ajal olnud seotud kahe eh, aspektiga, kõigepealt üleminekuprotsessid Mongoolias ja teisalt kolmanda naabri poliitika. nüüd koostöö naabritega eh, peaks äh, parandama Mongoolia rahvusvahelist staatust nende arvates ja koostöö Hiina ja Venemaaga tahavad ta oma mõjuvõimu suurendada, aga seni ei ole see soovitud tulemusi tuunud. Äh, tähtis on äh, nüüd mõista ka, et Euroopa Liidu poliitika seal on olnud üsna piiratud ja parlamendis ei tule üllatusena see, et partnerlus ja koostööleping, milles lepiti kokku aastal kaks tuhat kümme, on nüüd võtnud nii kaua aega Äh, kuni jõuti ratifitseerimiseni. meie peame oma heakskiidu andma sellele lepingule, sest sisuliselt toob see välja reaalsed arenguprobleemid ja on Mongoolia huvides. nüüd lepingu äh, täitmisel tuleb mm, tõesti tähelepanu keskmesse võtta probleemide lahendamine, seda mõlemalt poolelt ja äh, mis puudutab äh, regionaalseid protsesse ja integratsiooni selles piirkonnas, needki protsessid vajavad selgitust ja kolmandaks on vaja tegutseda pragmaatiliselt. Mm, samas äh, tuleb ikkagi korrigeerida senise koostöölepingu lüngad ja Euroopa Liidu delegatsioon läheb Ulaanbaatorisse ja tähtis on siis tagada, et ehm, ka pärast lepingu sõlmimist jätkutegevus oleks eh, tugev, et jälgida, kuidas seda lepingut hakatakse ellu rakendama suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Kelam, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees mina tahaksin väljendada omapoolset toetust äh, kolleeg äh, Scholzi tekstile ja lähenemisele. tegemist on väga põhjaliku lähenemisega ja Rahvapartei fraktsiooni nimel ma saan öelda, et me saame toetada põhimõtteliselt seda lähenemist, mille ta on valinud. seda sellepärast, et äh, Mongoolia äh, näib äh, paljudele olevat väga kaugel asuv hajusa inimasustusega riik, kuid tegemist on see te,, kui tegelikult on selle riigi näol tegemist strateegilise Äh, riigiga, äh, suhetes äh, Kesk-Aasia riigi, riikidega, Hiinaga ja teiste riikidega. ja selles kontekstis on Euroopa Liidu ja Mongoolia vaheline süvendatud koostöö otsustava tähtsusega, eriti just, kui me räägime Mongoolia pühendumise tugevdamist õigusriikluse põhimõtete austamisele. Mongoolia on Äh, juba vägagi positiivselt äh, asunud demokraatia konsulteerimise teele ja nagu kolleeg Scholz ka ütles, äh, on seda võimalik Kesk-Aasia kontekstis näha riigina, mis on demokraatia eeskujuks. Mongoolia on lisaks mänginud ka usalduse ülesehitaja rolli seal piirkonnas tänu sellele, et äh, ta on Ulaanbatuuri dialoogi äh, võõrustajaks äh, ja kui nüüd majandusest rääkida, siis ka Mongoolia on erinevate majandusprojektide vahel Hiina siidide majandusprojekt Äh, Venemaa, Transeuraasia vöö ja seetõttu ma arvan, et on äh, õige siinkohal väljendada ka oma muret äh, seoses Euroopa Liidu ja Mongoolia vahelise koostöö tõkestamise kontekstis, kui Mongoolia otsustab Euraasia majandusliiduga liituda. see peaks olema selle raporti sõnumiks ka. niisiis, Mongoolial on vaja Euroopa poolseid aktiivseid ja positiivseid kohustusi, eh, tagamaks süvendatud koostöö kahe partneri vahel. mina omalt poolt tuleksin välja mõnede ettepanekutega, näiteks see, et eh, tagada Euroopa Liidu ja Mongoolia vaheline koostöö ka inimõiguste ja demokraatia küsimustes teiseks ei tohiks unustada ka meedia ja väljendusvabadus, sõnavabaduse küsimusi, mis on otsustava tähtsusega demokraatia konsolideerimise protsessis. inimkaubanduse äh, valdkond on ka murettekitav endiselt, vaatamata äh, inimkaubanduse vastasele seadusele, mis võeti juba neli aastat tagasi vastu. me peaksime sellele probleemile ka tähelepanu pöörama ning äh, tahaksin lõpetuseks öelda ka, et me peaksime silmas pidama veel või mõtlema veel lisaabile Euroopa poolt, investeerimaks tulevikutehnoloogiatesse, aitamaks kaasa digitaliseerimisele. see saaks omakorda aidata ka arengu äh, puudujääkidest üle saada, mis on Mongoolia kontekstis ka oluliselt suur, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Mai Mikins aitäh, äh, minu kolleeg, äh, sotsiaaldemokraat äh, härra Benifei ei ole kohal ja palus, et ma loeksin selle järgmine sõnavõtu ette tema nimel. kõigepealt ma tahaksin vabandada, et ma täna siin ei ole, kuid kahjuks ma olen pidanud Itaaliasse naasma oma kohustuste tõttu ja ma tahaksin Mongoolia kontekstis öelda Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni äh, nimel järgmist. ma tahaksin tänada raportööri härra Šoltsi äh, väga hea raportprojekti eest, me jagame selle raporti positiivset tooni. parlamendil palutakse äh, anda oma heakskiit sellele leppele, mis komisjoni poolt kahe tuhande neljateistkümnendal aastal allkirjastati, pärast mida on liikmesriigid hakanud seda ratifitseerima ja praegusel hetkel ei ole see protsess veel lõpule jõudnud. me oleme veendunud, et seda protsessi tuleb kiirendada ja me oleme liiga kaua oodanud, et äh, liikuda edasi oma partnerlussuhetes selle strateegilise riigiga. Mongoolia on äh, demokraatia väga hea äh, eksperiment keerukas piirkonnas, meil on palju ühiseid väärtusi, see riik on ka rahumeelne ja ta on huvitatud mitmepoolsest koostööst, tegemist on Euroopa Liidu strateegilise partneriga ja kuid paradoksaalsel kombel siiski me kaotame seal riigis järjest oma mõju, sellepärast et äh, ta on liikunud selliste äh, riikide suunas nagu Kanada ja Jaapan, kes on seal riigis oma kohalolu suurendanud, see on veel paradoksaalsem, kui mõelda, et Euroopa Liit on juba äh, partnerlusleppeid omanud peaaegu kõikide Äh, Kesk-Aasia riikidega, kuid me praegusel hetkel äh, Ulaanbaatariga seda lepet veel äh, viimistleme. ja me peame oma koostööd Mongooliaga edendama veelgi, eriti kui võttes arvesse praegust majanduskriisi ja neid suuri väljakutseid, mis on ähm, pärast seda äh, maavarade põhist majanduskasvu buumi, mis aset on leidnud, on siis nüüd jõudnud kätte kriisiaeg. Äh, uus valitsus äh, teeb nüüd tööd erinevatel, erinevatel teemadel ja vaja on mitmekesistada majandust, Euroopa Liit peab Mongooliat selles protsessis toetama ja seetõttu me peaksime sellele partnerluse koostöölepingule oma eh, heakskiidu andma, et siis eh, uuesti üle vaadata eh, meie suhted ja parandada neid. suur aitäh, Jaara Tšernov, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, ka mina olen nõus kolleegidega. see Šoltsi tekst on väga tasakaalustatud ja täpne tekst tekst. eelmisel aastal oma fraktsiooni kaudu ma esimeste konverentsil tegin töö selle nimel, et Mongoolia president kutsuda Strasbourgi meie ette kõnelema ning Äh, meil oli Strasbourgis äh, Broki ja Elbekid ka äh, inglisekeelne hommikusööki kohtumine ja äh, Eh, Mongoolia presidendil oli tõesti väga positiivne kuvand oma riigist, kakskümmend aastat on see riik olnud demokraatlik, ma ei ole seal riigis käinud, mis eh, asub meist päris kaugel, kuid ma olen veendunud, et tegemist on riigiga, mis vajab meiepoolset toetust, see on pluralistlik riik, eh, tal on väga palju loodusressursse, maavarasid, mida ei ole veel ära kasutatud, president on öelnud, et ta tahab mitmesuunalist äh, välispoliitikat ajada. Äh, ta on teadlik äh, oma kahe suure naabri hegemonistlikest suundumustest, Venemaad siin juba mainiti, aga Hiina on ka kohe seal kõrval ja president tegelikult tahaks, et tema riigil oleks tugevamad suhted Ameerika Ühendriikidega ja Euroopa Liiduga. ECR-il ei ole kõhklusi partnerluse koostööraamlepingu toetamisel ja me tahame toetada lisaks sellele ka igasuguseid muid äh, suhteid Mongoolia ja Euroopa Liidu vahel, aitäh! aitäh ja nüüd annan välisteenistuse nimel äh, sõna kolleeg Jakovskale, palun! Thank you, my name is Mamgožata Jankovska. suur aitäh, ma olen proua Jakovska ja ma esindan Euroopa Liidu välisteenistust ja mina vastutan suhetest Mongooliaga. kõigepealt suur aitäh äh, selle, äh, nende kenade toetussõnade eest meie jaoks on väga oluline teada, et me tõesti äh, võime loota teiepoolsele toele ja abile ma mõistan, et üks nendest valdkondadest, äh, mida otseselt ei mainitud, äh, kuid millega tuleks teha tööd ja, ja mida peaks äh, tuleviku koostöös rohkem peegeldama, on suhted parlamentide vahel ehk siis Euroopa Parlamendi ja Mongoolia parlamendi vahel. ja ma tahaksin viidata omalt poolt ka veel ühele teemale me oleme juba alustanud ettevalmistava tööga selleks, et luua Mongoolia ja Euroopa Liidu vaheline inimõiguste dialoog ja see on midagi, mis praegu on käimalükkamisel ja loodetavasti järgmisel aastal on võimalik see uus koostöömehhanism täielikult äh, tööle rakendada, aitäh! aitäh! sellega on äh, siis äh, Mongoolia küsimus ammendatud. Äh, üheteistkümnendal novembril kell kaksteist päeval on muudatuste esitamise tähtaeg ja viiendal detsembril vaatame need läbi ning täiskogule läheme selle teemaga tõenäoliselt veebruarikuus. ja viimaseks päevakorrapunktiks on taotlus ja, ja me selle kontekstis tahame olla väga konkreetsed, sellepärast et ma pean veel minema ühele kohtumisele täpselt pool seitse ehk siis äh, äh, ülevaade Gruusia parlamendivalimistest, äh, teine voor toimus seal alles hiljuti ja meil olid seal kohal ka esindajad, kes esindasid nelja suurimat fraktsiooni ja nagu Omes oli ka seal. ja me olime OECE, e, Euroopa Nõukogu ja NATO esindajatega seal üheskoos, aga annangi nüüd sõna Annale, et ta saaks sellest täpsemalt rääkida. suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada meie meeskonna liikmeid ja personali, kes meid äh, selles töös on toetanud. Äh, OSCE e, missiooni tuleb siin eriti esile tõsta teises voorus nägime me, et kõik olid teadlikumad menetlustest, protseduuridest ja kõik läks valimisringkondades väga hästi, väljaspool valimisjaoskondi äh, mõningatel juhtudel äh, me nägime ka pingeid, nägime neid ka oma silmaga, äh, sest Äh, seal olid äh, türklased kohal, kes võib-olla hirmutasid äh, hääletajaid, valijaid. toimus tõsi hirmutamist, mida me oma raportis oleme ka ära maininud, aga et neid ei ole otseselt võimalik tõestada ja me oleme näinud ka seda, mida me esimesel korralgi nägime, valimisringkonnad olid ülerahvastatud, valimisjaoskonnad olid ülerahvastatud see ei saa olla kokkulangevus või lihtsalt juhuslik, sellepärast et paljudel juhtudel eh, tõi see kaasa eh, personalipoolse sekkumise. Eh, naised olid need, kes enamjaolt tegid tööd, väga head tööd ja, ja meie nägime seoses nende vahejuhtumitega, mida me ka rääkisime, millest me ka rääkisime raportis, aga see ei seganud tegelikult äh, seda, et äh, need inimesed, kes kohale tulid valima, ei saanud äh, oma tahet väljendada, nad seda tegelikult said, aga nüüd ma räägiksin nendest poliitilistest aspektidest, mis mul selle kõigega seoses on keelel ja meelel üks hea asi on loomulikult see, et kogu see protsess ähm, möödus võrdlemisi rahulikult, mõned vahejuhtumid olid just eelkampaania kontekstis Äh, äh, mõnedes piirkondades tuli neid valimisi korrata, aga valimistulemusi üldjoontes siiski aktsepteeriti, ehkki kriitikat oli ka palju. ja eriti just äh, nende parteide esindajate poolt, kes jäid ilma esindatusest parlamendis ja poliitilise spektri vähenemine parlamendis ei ole tegelikult ju väga hea Äh, ehkki me teame, et äh, on ka teisi riike, kus äh, näiteks on ainult kaks parteid parlamendis, aga tõesti selline poliitiline mitmekesisus vähenes parlamendis. ja veel üks asi, mida paljud hukka mõistsid, oli see, et kolmas, kolmandale kohale jäänud jõud oli see, kes ei tahagi peita oma sidemeid äh, Venemaaga äh, ja kellel on väga selline äh, revolutsiooniline lähenemine või tegevuskava. Äh, põhiseaduslik enamus saavutati võimupartei poolt ja see oli nende eesmärgiks algusest peale ja seda nad ka ütlesid välja ja loomulikult eh, see seab väga palju vastutust just valitsuspartei jalgadele. Eh, eh, nad ei tohiks seda enamust, mis neil on, poliitilise kättemaksu huvides ära kasutada. loomulikult on sellised valimised demokraatia kontekstis olulised, aga valimis murda vahele, ei saa olla demokraatiat, kui äh, äh, demokraatia põhimõtetest kinni ei peeta ja me teame, et äh, siin on olnud probleeme. kohtuvõimu sõltumatuse küsimus näiteks. ja see kõik on mõjutanud kogu valimisprotsessi. ma arvan, et ma lõpetan öeldes, et me räägime väga huvitavast riigist, meie valimisvaatlusmissiooni äh, liikmed ja, ja äh, meie töö seal on väga oluline. Äh, meie rolli tervitati seal riigis, meiega suheldi seal ja seetõttu me ei tohiks olla häbelikud. me peaksime olema väga siirad, ausad Äh, suhetes äh, oma Gruusia-poolsete sõpradega me peaksime äh, kaasama neid tõelisesse dia-, poliitilise dialoogi, mis on olnud kampaania ajal võrdlemisi piiratud ja me peaksime koostööd tegema ka parlamentide vahel ja mina arvan, ja ma esitan siin selle ettepaneku, et meie peaksime tugevdama oma koostööd äh, Gruusia parlamendiga ja seda järeltööna meie raportile ja see puudutab spetsiifilisi äh, teemasid, mis on valimistega seotud, aga see läheb tegelikult valimistest ka kaugemale. seal on väga olulisi küsimusi, ma olen neid ka juba maininud, näiteks kohtusüsteemi sõltumatus, meediavabadus äh,, ja parteide rahastamise küsimus. see on üks neist, neist juhtumitest, kus on äh, üsna huvitav äh, ja rahulduspakkuv seda tööd teha delegatsiooni liikmena. Äh, vastaspoole esindajad, kellega me kohtume valitsusparteist, opositsioonist, üldjuhul on väga äh, Äh, avatud, äh, nad on äh, ära kuulamisest huvitatud, nad tahavad teada ka, millised on meie arvamused, nad tahavad ära kasutada need võimalused, mis on. ühesõnaga, selline suhtlus on ääretult kasulik. I can confirm that having participated in the jaa, ma saan seda ka kinnitada, mina olin esimeses voorus ka seal kohal. Like, uh, also... ma sooviksin samuti tänada pikkusalisi, eriti Anna Komešit, kes meie meeskonda juhatas. ja kõik toimus väga professionaalselt. Äh, visiit oli väga hästi ette valmistatud. see oli väga ähm, väsitav kogemus ja ma sooviksin ka tunnustada meie head raportit ja tahaksin tänada Anna Komisjoni meie missiooni juhtimise eest ja tahaksin öelda, et see raport oli tõesti väärtuslik ja üks detailsemaid, mis äh, tõstis esile problemaatilisi aspekte neil valimistel. loomulikult me ka äh, toetame esmast äh, aruannet, mis esitati Tbilisis kampaania oli väga raske ja peame ütlema, et äh, väga palju oli valdkondi, kus täheldasime ka väga vaenulikku suhtumist. ja me kindlasti sooviks äh, kahtluse alla seada valitsuse valimiste tulemusi, õnneks seda keegi ei tahtnudki teha. osalesime opositsiooni esindajatega toimuvatel kohtumistel ja sooviksin pöörduda valitsuspartei poole. olen näinud palju siit haritud inimesi, kes on kaotanud lootuse pärast valimisi ja tahan kinnitada, et nemad on ühed suuremaid varasid väikses riigis ja seega peaks neid toetama ja kindlasti peaks nad saama omaenda pressiväljaande, kohtusin noorte advokaatidega, nende assotsiatsiooniga ja paljud leiavad, et need valimised erinevalt sellest, mis nägime minevikus, erinevalt sellest, mida me nägime ka valimispäevadel, oli mõnes mõttes äh, siiski samm edasi sooviksin pöörduda Gruusia valitsuse poole, et garanteerida et neile antaks tulevikus võimalusi. ja veel on äh, tühikuid valimisseadused, kindlasti vastaskõnelejad ja eksperdid eks OECD-st äh, rääkisid juba piisavatest äh, õiguslikest sätetest, mis puudutasid teist vooru, oli näha, et äh, teise vooru eelselt äh, oli vaja rohkem tagatisi, ütleb kõneleja arvatavasti nii et on väga oluline, et, äh, et see õig-, et valimisseadus muutuks. suur tänu, ma ei näe kedagi teist, kes sõna soovib. nii et äh, lõpetame kohtumise ja täname kõiki neid, kes osalesid äh, ja kohtume. ja punkt kuusteist, kas keegi soovib midagi lisada? ei, minu poolt ei ole midagi. järgmine kohtumine on neljateistkümnendal novembril kell viisteist null null. nii et head õhtut kõigile!